Cari colleghi, buonasera. kallid kolleegid, tere päevast. jätkame oma koosolekut, tere tulemast Wolfgang Körstile, kes on põhiseaduskomisjoni aseesimees Austriast ja teil ongi nüüd kohe sõna. des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente head kolleegid, rahvusparlamentide esindajad, daamid ja härrad, suur tänu selle kutse eest täna siia parlamentide vahelisele kohtumisele ja võimalusele siin täna sõna võtta. põhiseadus, parlamendi põhiseaduskomisjoni asejuhina saan rääkida teile Austria perspektiivist. Euroopa Liidu õiguse õige ülevõtmine siseriiklikku õigusesse on võtmetähtsusega, et Euroopa Liit saaks toimida. ühenduse õiguse kohaldamine sõltub suurel määral liikmesriikide asutustest liikmesriikidel on selge vastutus mis on siis rahvusparlamentide roll? esiteks, rahvusparlamendid peavad saama võimaluse ja volituse, mis on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingust selleks on loodud erinevaid vahendeid, et rahvusparlamentide rolli tugevdada. peamine meede alates aastast tuhat üheksasada viiskümmend üheksa on liikmesriikide valitsuste seisukohad ja nende osalus. lisaks on oluline ka lähimuspõhimõte ning lähimusmõtte tugevdamine on Austria jaoks üks prioriteete. oluline on, et meil on Euroopa, mis kaitseb ja see viib demokraatlikuma ühenduseni Euroopa Liit vajab lahendusi suurtele probleemidele nagu kliimamuutused, ränne ning Euroopa Liidu roll peaks olema väiksem nendes küsimustes, kus regioon või riik saab tegutseda. seega Euroopa Liidu moto peaks olema või peaks, Euroopa Liit peaks arvesse võtma oma enda motot ühendatud mitmekesisuses, aga alusleping valikutest tuleb lähtuda, eriti reeglitest, mis puudutavad siseturgu ning oluline on olemasolevat, olemasolevate õigusaktide hindamine, mitte uute loomine. ma olen väga rahul, et arvamuste koostamise aeg on nüüd kaheksa kuni kaksteist nädalat poliitilise dialoogi käigus, mis sai alguse komisjoni poolt aastal kaks tuhat kuus, kaasatakse ka rahvusparlamendid äh, koostöös Euroopa Liidu institutsioonidega, et käsitleda konkreetseid küsimusi. Austrias näiteks on senatil kohustus valvata põhi, subsidiaarsuspõhimõtte täitmise eest. lähimuspõhimõtet hinnatakse kõrgelt ning antakse tagasisidet ka Euroopa Parlamendidele nende teemade puhul, kus lähimuspõhimõte on ülimuslik rahvusparlamendid tulevad ka Brüsselisse, osalevad erinevatel parlamentidevahelistes komisjonides, nagu ka näiteks COSAC-i kohtumistel ning ma loodan, et rahvusparlamentide arvamusi võetakse ka arvesse. Austria parlamendis on ette nähtud erinevad võimalused Euroopa direk-, Liidu direktiivide puhul on parlamendil Austrias õigus ka oma sõna sekka öelda, milliseks siis õigusakt kujuneb ja seetõttu eelistame direktiive määrustele siinkohal mainiksin ka Austria valitsuse gold plating projekti. seal meie siseriiklikud sätted mille üle hääletatakse Euroopa Liidu direktiivide alusel on nüüd käimas projekt, millega soovitakse halduskoormust ja bürokraatiat vähendada, et vähendada aruandlus- ja seirekohustusi nii äriõiguses kui ka mujal kokkuvõtteks tahaksin öelda, et tõhus koostöö ja parlamendi kaasamine enne seaduse vastuvõtmist on kõige parem viis edasi liikuda ja nagu juba ütlesin, siis Euroopa Liidu õiguse kohaldamine on peamiselt liikmesriikide asutuste kohustus kas on võimalik kõike paremini teha, seda saab otsustada ainult siseriiklikul tasandil. Austria parlamendis üldine järelevalveõigus, uurimisõigus ja muud õigused on senati pärusmaa Euroopa teemade kohtumistel on parlamendisaadikutel õigus, Euroopa Parlamendi saadikutel õigus sõna võtta, aga mitte hääletada ja koostatakse ka avaldusi, nii nagu ikka juhtub ülemkogu kohtumistel. fachlich zuständigen Bundesminister Fragen zu EU-Themen gest-. föderaalministeeriumid võivad äh, nõuda vastuseid küsimustele. enne igat nõukogu kohtumist tuleb meil komisjon kokku ja valitsusjuht ning välisminister peab meile andma seal infot ning kui vaja, siis peaminister võib avaldada oma arvamuse ka ülemkogul ja nõuda, et see pandakse protokolli nii et arutelu liikmesriigiga ei ole mitte ainult võimalik vastavalt seadustele, vaid seda viiakse ka pidevalt läbi ja sellepärast ma tahaksin kokkuvõttes öelda, et riiklikud parlamendid oma siseriikliku seadusandja ja kontrolliorgani rolli saavad ka Euroopa Liidu tasandil läbi viia ning seda ka tagamaks Euroopa Liidu õiguse võimalikult tõhusat äh, rakendamist. sellepärast suur tänu teile ja ma ootan juba huvitavat arutelu teiega. suur tänu. Ehm, ja tahaksin nüüd äh, samuti paar sõna sellest äh, tähtsast küsimusest rääkida, mis hõlmab nii palju meie töö jaoks. liikmesriigide saadikutel on ähm, ilmselge hea ülevaade sellest, millised on raskused äh, otsuse langetusmenetluses äh, Euroopa õiguse rakendamisel äh, ning teame, et Euroopa õiguse rakendamisel liikmesriikide poolt on palju probleeme ning see on seotud ähm, õigusraamistiku eripäradega äh, ja võimega Euroopa õigust üle võtta. Euroopa äh, õiguse ülevõtmine ja selle tõhusus mõjutab siseturu toimimist, tekitab õiguslikku ebakindlust, ei lase kodanikel ja ettevõtetel Euroopa õiguse võimalustest kasu saada Euroopa Parlament kui kaasotsustaja jaoks äh, on Euroopa õiguse äh, kiire ülevõtmine väga oluline prioriteet. Euroopa Parlamendil on mitmeid kontrollinstrumente, muuhulgas parlamendi küsimused, ajatised, äh, uurimiskomisjonid rikkumiste tuvastamiseks, samuti Euroopa õiguse ähm, ülevõtmise kontrollimine Eh, teeme koostööd kõigi Euroopa eh, institutsioonidega, oleme oma komisjonis saanud paljude eh, Euroopa kodanike petitsioonid ning see puudutab tihtipeale just nimelt Euroopa õiguse ülevõtmist või sanktsioneerimismenetlust liikmesriigi vastu. Euroopa Parlament on vastu võtnud iga-aastane äh, Ehm, kontroll Euroopa õiguse ülevõtmise tõhususe üle. neliteist eh, juuni kaks tuhat kaheksateist väljendas raportis eh, muret selle pärast, eh, kui palju rikkumismenetlusi käigus on. see näitab, kui raske on garanteerida Euroopa õiguse kiire ja korralik ülevõtmine liikmesriikides probleemid, mis on seotud Euroopa õiguse ülevõtmise ja kasutamisega, on sa omavahel sarnased. see tähendab seda, et on vaja tihedamat koostööd Euroopa eh, Liidu ja eh, liikmesriikide institutsioonide vahel õigusprotsessi kõigis faasides. Eh, seaduste ülevõtmine ja kasutamine ja õige rakendamine Eh, on eh, äärmiselt oluline osa Euroopa poliitikast. Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide vaheliste parlamentide koostöö on äärmiselt eh, tähtis. see peab aitama kaasas kiirendada, tõhustada Euroopa poliitilist tsüklit, mis garanteerib meie parlamendi legitiimsust. et seda teemat süvendada. on meil kaks eksperti, kellel on mõlemal viisteist minutit oma uuringute tutvustamiseks. palun pidage oma kõne ajast kinni. hiljem saavad sõna liikmesriikide parlamentide esindajad Itaaliast, Kreekast ja Saksamaalt ja siis äh, on küsimiste-vastuste voor. nii, tere tulemast Wim Wörmansile kes on põhiseadusliku administratiivõiguse õppejõud Leideni ülikoolist. Uh, dank, danke, merci, grazie, gracias, thank you. suur tänu, proua juhataja, suur tänu ka korraldajatele selle kutse eest. haarasin kohe võimalusest kinni, sest see on nii oluline päevakajaline teema, mida me siin täna käsitleme. paar sõna lühidalt sissejuhatuseks. meil on täna vähe aega, et neid teemasid käsitleda ning tahaksin jätkata sealt, kus eelkõnelejad lõpetasid, mis puudutab siis Euroopa Liidu õiguse ülevõtmist siseriiklikku õigusesse ning väljakutsed, millega seisavad silmitsi rahvusparlamendid. kui me peaksime seda teemat käsitlema nelikümmend aastat tagasi, siis võiksime teha oleksime võinud teha väga lühidalt, sellest viiest minutist oleks piisanud, sellepärast et rahvusparlamentidel ei olnud väga suurt rolli Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmisel. see ülesanne oli neile ette nähtud, neil oli vähe sõnaõigust. Nad ei olnud asja tuumaks, aga neljakümne aastaga on selles mõttes palju asju muutunud mõte oli selles, et kui ma võlukepikest äh, raputan, siis midagi juhtub. parlamendiliikmed parlamendid ei olnud täieõiguslikud kaasseadusloojad, ametlikult nad ei ole seda siiani, kui me räägime Euroopa õigusest, neil on kaudne mõju, aga nende mõju on kasvanud marginaalsest Äh, märkimata rollist on nad nüüd tunnustatud kolmas osapool nii-öelda jutumärkides Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis. tänapäeval toimub poliitiline dialoog, eelkõnelejad ka seda juba mainisid. Lissaboni kokkuleppele lisa, lepingule on lisad ja meil on varajase hoiatuse meede, käsitlen seda hiljem põhjalikumalt üks asi, enne kui lähme ametlike või mitteametlike seisukohtade juurde rahvusparlamentide osas kogu selles õigusloome protsessis, tuleb mainida ka, et parlamentide roll on muutunud, aga need rollid on kõik väga erinevad. kakskümmend seitse erinevat maailma. rahvus parlamendid on esindajate kojad Euroopa Liidus. Nad on rahvaesindajad demokraatlikus süsteemis, aga sellega ka sarnasused lõppevad, erinevusi on rohkem kui sarnasusi ning seda tuleb silmas pidada, kui me neid käsitleme ja teiseks vahel kuulen selliseid paanikahääli ka teie personali hulgas paanikat selle kohta, mida parlamendid teevad. võib-olla te mäletate Euroopa valitsuse valget raamatut äh, aastast kaks tuhat üks, kus oldi väga kriitilised liikmesriikide suunal ja see kriitika oli põhjendatud. kõik edulood olid liikmesriikide tegevuse tulemusel ja läbikukkumine oli Euroopa Liidu süü. see on ebaõiglane lähenemine liikmesriikide poolt, aga arvesse tuleb võtta ka seda, et liikmesriigid ja parlamendid elavad oma maailmas, oma poliitilises maailmas ja see iseenesest ei ole halb asi. kui neid küsida, minul oli võimalus intervjueerida paljusid äh, parlamentide esindajaid Euroopa Liidus, Prantsusmaal, Itaalias, Ühendkuningriigis ja mujal aastal kaks tuhat kuus ning äh, poliitikud kipuvad mõtlema, et maailm keerleb nende ümber, nemad on universumi kese. ja kui nad oma tööd mõistlikult teevad, siis see on hea asi sul on, see on hea suhtumine, et sinul on võimalus asju muuta, sa saad oma valijate nimel sõna võtta, aga see läheb alati vastuollu teiste inimestega, kes mõtlevad täpselt samamoodi ja kui Euroopa tasandil toimub suur poliitiline arutelu, siis tuleb seda arvesse võtta. aga vaatame nüüd, mida rahvusparlamendid teevad ja milline on nende roll õigusloome protsessis Euroopa Liidus. esiteks on erinevad etapid selles dokumendis on kolm etappi. esiteks ettepanekute ettevalmistamine, piirdusin praegusel juhul direktiividega. vastuvõtmisel neid rolli ei ole, aga rakendamisel ja ülevõtmisel on neil roll ning väga sageli jääb hindamise etapp tähelepanuta. erinevad uuringud viimastel aastatel ja minu hea kolleeg äh, Smith ka kohe käsitleb seda. meil on teatud äh, ring, kui ülevõtmisel läheb liikmesriigis midagi valesti, siis on väga keeruline seda arvesse võtta või seda muuta, sellepärast et siis hakkavad toimuma taas läbirääkimised ja rahvusparlamendid on siinkohal väga olulised. Nemad saavad märku anda, kui midagi läheb valesti ja edastada sõnumi valitsusele ja nad saavad seda käsitleda siis ka ministrite nõukogus, ilma et peaks käivituma uuesti see läbirääkimiste faas. aga kõigepealt esimene etapp, esimene oluline osa, mitteametlik etapp, kui neile edastatakse õigusloome ettepanek ja kui soovitakse parlamendi poolt mõju avaldada, siis tuleb tegutseda isegi veel varem. kui oodatakse selle ajani, kui ettepanek jõuab teie lauale, siis enamik lahendusi on tegelikult teatud mõttes juba kinnistunud. seega mõnedes rahvusparlamentides Ühendkuningriigis, praegu nad veel mõned kuud on meiega, neil on tavaks mõju juba ennetavalt avaldada. kohe, kui roheline või valge raamat välja tuleb, on neil juba seisukoht olemas parlamendis mis siis äh, on suunatud valitsusele või parlamendile. aga enamik parlamente eh, töötab välja seisukoha, kui ettepanek eh, nendeni jõuab. kohati on selline kolmepoolne lähenemine, kas on vastav komisjon, parlamentide juures on nüüd ka püsivad komisjonid, nad ütlevad, et see on oluline teema, seda arutame ja see teine, selle puhul eh, meil ei ole mingit olulist seisukohta, sellised et äh, lähenemised on igal pool ning oluliste direktiivi ettepanekute puhul on ka analüüsi reservatsioon. kui parlamendil on ettepanekule analüüsi reservatsioon, siis enamik rahvusparlamente kasutavad seda analüüsi reservatsiooni võimalust. parlament võib öelda valitsusele või paluda läbirääkimiste peatamist, kuni parlament on jõudnud seisukohale. seda kardeti väga kaksteist aastat tagasi, sest ainult Taanis ja Ühendkuningriigis oli see tollal kasutusel. ja siis see levis nagu metsatulekahju. nüüd on kõigil analüüsireservatsioon ehk siis kontrollitakse nõukogus valitsuse seisukohti ja nüüd neid kasutatakse igalt poolt ja näha on, et seda, see on suur vastutus, aga seda väga sageli ei kasutata. proua Ferrara ja härra Kersl on analüüsinud, kuidas parlamendid on kasutanud oma võimu, et kontrollida valitsusi, saab välja tulla resolutsioonidega, küsida küsimusi, on erinevaid meetmeid ja võimalusi, kuidas parlamendid oma valitsust mõjutavad ning see mõjutab ka seda, milliseks kujuneb riigi seisukoht nõukogus. aga nüüd on uusi meetmeid, poliitiline dialoog, poliitilise dialoogi käigus on rahvusparlamendil võimalus oma seisukohti väljendada. isegi Malta parlament, Malta on ju väga väike, aga oluline liikmesriik võivad kirjutada komisjonile kirja ja komisjon vastab. ligi viis tuhat korda juba, viis tuhat arvamust on suunatud komisjonile ja komisjon võtab neid arvesse, mis minu arvates on väga hea areng Euroopa jaoks ja ka Euroopa Liidu õigusloome mõttes. nüüd see kaartide kollase, oranži kaardi esitamise võimalus. see tuli suure trummipõrina saatel, kui need Lissaboni lepinguga lisati. kollaseid kaarte on kasutatud ainult kolm korda. sümboolne väärtus on väga suur, aga praktikas see ei ole väga tõhus väga keeruline on kõikide rahvusparlamentide tegevusi koordineerida kaheksa nädala jooksul, et jõuda koordineeritud lahenduseni, kus on kaasatud vähemalt kolmandik rahvusparlamentidest. ja kuigi poliitiliselt on see väga tugeva sümboolse väärtusega, ei ole see saavutanud Äh, väga sageli seda kaartide esitamist. poliitiline dialoog on sageli palju tõhusam ja toimib paremini. ma tõstan natukene tempot ja tõeline mõju rahvusparlamentidel on läbirääkimiste etapis ning läbirääkimistel nad väljendavad oma seisukohti selgelt ja see on hea, käsitlen seda hiljem. nüüd ülevõtmisel, see on pigem tehniline. kas parlamendidel on oluline roll? proua Ferrara käsitles seda Itaalias, loomulikult neil on oluline roll, aga selleks ajaks on peamised valikud juba tehtud. parlament on selleks, et üle võtta, hakata ellu viima direktiivi sisu kuidas seda tehakse, sõltub väga suurel määral nendest meetmetest ja vahenditest, milline on riigi põhiseadus, millised võimalused on ette nähtud. uuringud on näidanud, et kui rahvusparlament on pühendunud läbirääkimiste etapis, ettepaneku etapis, kui arutelu on toimunud valitsusega kui direktiivi ettepanekut on valitsusega käsitletud, siis ülevõtmine on lihtsam. üllatunud parlament, kellele visatakse direktiiv sülle, ei taha seda ülevõtmist väga kiiresti teha. seega, kui asi on hästi ette valmistatud, on seda ka lihtsam üle võtta. väga suur eelistus ülevõtmisel käsitleb just teisest õigust, mitte esmast õigust, aga see sõltub väga suurel määral sel, sellest, milline on riigi põhiseadus ja põhiseaduslikud võimalused. aastal kaks tuhat kuus Hollandi valitsus ütles, et minge Euroopasse ja leidke meile võimalus, kuidas ülevõtmisi kiirendada, sellepärast et komisjoni tulemustasel, tabelis meie tulemus ei ole väga hea, me tahame ülevõtmist kiirustada, minge vaadake, mida rootslased, saks-, prantslased, soomlased teevad. tulime tagasi, meil oli palju viise, näiteks Itaalias oli selline omnibussi seadus. ma ei mäleta, kuidas see itaalia keeles oli aga kord aastas üks seadus võttis kõik vastu. Sloveenias oli selline eriolukorra kiire lähenemine. see kõik nägi paberil väga hea välja, aga tegelikkuses ei toiminud. kiire ülevõtmise lahendus peitub pühendumuses. kui parlament on seda põhjalikult analüüsinud, siis saab seda ka hästi üle võtta, siin ei ole mingit äh, võluvitsa tehnikate osas äh, on palju arutelusid, kas seda tuleks täiendada, see gold plating kellelegi ei meeldi, kui midagi lisatakse sinna. aga need on kõik lihtsalt fraasid. tegelikkuses ei Ühendkuningriigis ega ühe, Hollandis ei ole see väga suureks probleemiks vahel seda küll juhtub, aga harva. aga nüüd äh, kokkuvõtteks. miks seda duubeldada, miks hakata midagi tugevdama või lisama Euroopa Liidu õigusloome protsessis. aga nagu kolleeg juba ütles, rahvusparlamendid praeguses Euroopa Euroopa integratsiooni etapis Euroopa muutub üha poliitili-, poliitilisemaks, mina arvan, et see on hea asi, asjad on vastuolulised, aga toimub ju poliitiline arutelu ning Ali Brandi hiljutises dokumendis ütleb, et rahvusparlamendid on võtmetähtsusega legitimiseerimaks Euroopa poliitikat ja seetõttu on mul ka üks mure, mida tahan teiega jagada nimelt komitoloogia menetlus. alates aastast kaks tuhat kümme Euroopa Liit delegeerib oma õigusloomelised volitused Euroopa Liidule. vaadake punast. see teeb meile muret. see on rakendusaktide arv. see ei lähtu artiklist kaks üheksakümmend Euroopa Liidu toimimisest lepingust, mis käsitles delegeeritud õigusakte, vaid see on vähenenud. delegeeritud õigusaktide arv on üsna haruldane ning see komitoloogia menetlus on läinud üle kaks üheksakümne ühele rakendusaktidele ning ja see teeb muret paljudele rahvusparlamentidele, nimelt tehnilised õigusaktid. ja viimane slaid, ma näen, et proua juhataja juba raputab pead, minu viisteist minutit on läbi. aga rahvusparlamendid muutuvad üha olulisemaks Nende roll on kõrvalvaataja rollist läinud üle meeskonnamängijale ja see on väga positiivne. mis puudutab siis demokraatia usaldusväärsust, võib küsida, kas see varajase hoiatuse meede toimib korrektselt, eriti kaardid. poliitiline dialoog toimib väga hästi. kui tuleks millessegi investeerida, siis võiks seda osa veelgi suurendada eelviimane mõte, kiireid lahendusi kiireks ülevõtmiseks ei ole. parlamentide kaasamine toimib kõige paremini ning olgem ettevaatlikud komitoloogia osas. see on selline Lissaboni eelne refleks kaks üheksakümmend üks toimimise lepingust, sellepärast et selle tulemusena võime jõuda rahvusvahelise poliitika vaba organisatsioonini. sest see ei oleks hea lahendus. suur tänu, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. Molti grazie, professori. suur aitäh, professor. ja nüüd annan ma sõna. järgmisena saab sõna Melanie Smith ähm, Cardiffi ülikoolist Teil on viisteist minutit, palun. Uh, thank you very much. Um, I'm... aitäh, mul on väga hea meel et saan täna rääkida parlamendi ees, nii et aitäh mind kutsumast. mina räägin rakendamisprobleemidest riiklikul tasandil Euroopa Liidu õigusandluse rakendamisega ja ma tahtsin rääkida üleüldiselt parlamentidest, kuid mul paluti rääkida pigem rikkumistest, nii et ma keskenduksin nendele. ma kasutan siin rikkumismenetluste äh, analüüsist, aga ma ei saa sellest väga põhjalikult rääkida, nii et ma annan kõigest äh, üle vaatama. kõigepealt tahaksin rääkida komisjoni uuest lähenemisest rakendamisele, eriti mis puudutab seda Refitit ehk parema õigusloome strateegiat ja kuidas see mõjutab rikkumismenetlust. ma räägin natukene rikkumismenetlustest kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, mis on nüüd ka avalikustatud ja ma tahaksin rääkida ka sellest, millist rolli mängib Euroopa Parlament ja tulles just selle juurde tagasi, mida teie just äsja ütlesite, et parlament vastutab selle eest, et ta peab panema komisjoni vastutama. okei okay,, so uh, this very see keeruline slaid tegelikult Äh, on siin väga lihtne sõnum taga. kui parlament minu poole pöördus, siis ma tahtsin kõigepealt rääkida sellest, et mida me mõtleme, kui me räägime Euroopa Liidu õigusandluse rakendamist. see tähendab seda, et siseriiklikud parlamendid hakkavad seda kõike siseriiklikus õigusandluses üle võtma, aga samamoodi puudutab see ka kõiki meetmeid, mida parlamendid, kohalikud ametiasutused, pädevad ametiasutused, erasektori esindajad siis ette võtavad selleks, et viia siis rakendamist ellu ja siin näetegi nüüd siis kõiki neid erinevaid osapooli ja tasandeid, nii et iga kord, kui keegi sekkub menetlusse, on tegelikult võimalik mööda vaadata sellest õigusandluse, Euroopa Liidu õigusandluse esialgsest eesmärgist ja ka siseriiklikul parlamendil on ka see võimalus. ja just sellepärast äh, on nii raske tõhusalt rakendada Euroopa Liidu õigusandlust. tahtsin rääkida komisjoni parema õigusloome tegevuskavast. ma arvan, et te teate täpselt, millised meetmed siin komisjonil on selleks, et hoolitseda selle eest, et, et liikmesriigid äh, Äh, siis äh, täidaksid äh, oma kohustusi, need on siis artiklid kakssada viiskümmend kaheksa ja kakssada kuuskümmend. nüüd parema õigusloome tegevuskava ja teatis, mis, teatised, mis seda puudutavad. komisjon on välja toonud selle, kui tähtis on, et tõhusalt rakendatakse Euroopa Liidu õigusandlust ja on tegelikult ka öelnud, et nad on tegelikult muutnud oma suhtumist rikkumismenetlustesse, et nüüd keskendutakse rohkem vastavusele see tähendab seda, et ähm, õiguslike sanktsioonide osakaal väheneb ja see mõjutab Euroopa Parlamendi tööd, sest Euroopa Parlament on järelevalvava ja, ja ka seadusandja. nagu eelmises ettekandes juba öeldi, suur osa seadusandlusest äh, tuleneb nüüd tegelikult sellest, et komisjon töötab välja rakendusakte ja parlament on jäetud kõrvale. nii et see parema õigusloome tegevuskava ja parem rakendamine läheb kaugemale tavamenetlusest ja komisjon lihtsalt ainupädevuse siis töötab välja rakendusakte. see tähendab ka seda, et parlamendil on vähem õigust sõna sekka öelda äh, Äh, õiguskomisjonil ja petitsioonikomisjonil, mis siis keskenduvad pigem äh, rikkumistele ja kui komisjon pöörab vähem tähelepanu rikkumistele, siis see tekitab probleeme. praktiliselt on siin kolm suurt muudatust äh, rakendamispoliitikas. kõigepealt komisjon on öelnud, et nad võtavad rohkem strateegilisema lähenemise äh, rikkumiste menetlemises, see tähendab seda, et nad panevad prioriteedid paika vastavalt oma poliitilistele prioriteetidele, ehk see tähendab seda, et nad ei tegele enam kõikide rikkumistega. teiseks on üks väga tähtis teatis, mis on tulnud, et enam ei kasutata enam seda EU pilotit kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast edasi enam äh, seda ei kasutata ja kui lugeda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta raportit, siis EU Pilot programmi raames on tõesti väga vähe algatusi tehtud ja ma eeldan, et aastast kaks tuhat kakskümmend seda enam ei kasutada. ja Euroopa Parlament on tõesti üritanud väga palju saada infot just EU Piloti kaudu ja see tekitab nüüd parlamendile probleeme. ja kolmandaks, komisjon toonitab, et nad äh, keskenduvad nüüd äh, just teavitamisele ja et neil on nüüd äh, kahte sorti karistusi, trahve, ühed on lihtsalt kindel summa ja teine igapäevapealt makstav trahv. nii et need on need konkreetsed meetmed, mis on välja kuulutatud. mul on siin tõesti väga palju erinevaid tabeleid, aga üritan hästi lühidalt teha. Need andmed on viimase viie aasta kohta komisjoni iga-aastasest aruandest ma tahtsin rääkida uute rikkumismenetluste arvust, koguarvust. parlamendi viimases aruandes ja ka komisjoni raportist jääb mulje, et rikkumismenetluste arv on vähenenud ja tegelikult see on ka nii. seitse, seitsesada kuusteist menetlust sellel aastal ja üheksasada kaheksakümmend kuus eelmisel aastal. aga kui vaadata numbreid, siis tegelikult äh, rikkumismenetluste arv on üpris stabiilne, nii et keskmiselt kaheksasada kakskümmend rikkumismenetluse aastast, mida komisjon alustab. siin on näha, et vahel on see number suurem, vahel madalam ja see sõltub sellest, kui palju direktiive, kui paljude direktiivide üleminekuperiood sellel aastal lõpeb, nii et kui äkitselt öö, äh, öö, äh, lõpeb siis ühe direktiivi või mitme direktiivi äh, rakendamisperioodi üleminekuperiood, siis ka kohe rikkumismenetluste arv suureneb. ja siit on väga täpselt seda ka näha, kuidas äh, need numbrid on omavahel seotud. üleüldiselt äh, võib aga öelda, et rikkumismenetluste arv on üpris stabiilne. nüüd viimase viie aasta jooksul on näha, nagu ka täna hommikul keskkonda puudutav äh, Äh, ettekanne juba näitas, et äh, keskkond mängib keskset rolli rikkumismenetlustes, välja arvatud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kaebused, mis puudutasid pigem äh, õiguslikke küsimusi, kaheksasada kuuskümmend neli, aga muidu on keskkond mänginud kõige suuremat rolli nii pilootfaasis olevate Äh, projektide puhul kui ka teiste projektide puhul, nii et viimase viie aasta jooksul, tegelikult viimase kahekümne aasta jooksul on keskkonnaküsimused rikkumismenetluste äh, esirinnas, sellele järgnevad äh, transport ja finantsstabiilsus. kui vaadata siin näiteks aastat kaks tuhat seitseteist nüüd, millal komisjon pöördus kohtusse vastavalt artiklile kakssada viiskümmend kaheksa aastal kaks tuhat seitseteist, kakskümmend kaheksa juhtumit oli ja jällegi põhiliselt oli tegemist keskkonnaküsimuse, siseturu ja õigusküsimustega ja liikmesriigid, kelle vastu pöördutakse kohtusse, on Itaalia, Ungari ja Poola. nüüd äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta komis-, äh, kohtuotsused, siin on näha, et on tulnud kuusteist äh, lahendit vastavalt artiklile kakssada viiskümmend kaheksa. kõikide puhul anti komisjonile õigus ja Saksamaa, Kreeka ja Portugal olid need, kelle vastu need olid suunatud ja jällegi puudutasid need juhtumid keskkonda, maksuküsimusi ja transporti üks juhus oli vastavalt artiklile kakssada kuuskümmend kaks ja see oli siis suunatud Hispaania vastu. ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta numbrid näitavad, et tegemist on alati samade sektoritega. ükskõik, kas me räägime siin EU pilotist, kohtuotsustest, keskkond on kõige problemaatilisem valdkond rakendamises ja hoolimata sellest, et äh, komisjon on siin tõesti äh, vastavusmeetmeid välja töötanud, äh, kasutab erinevaid võrgustikke, ameteid, korraldab seminare. siseturg ja transport tulevad ka väga selgelt esile. ja seda viimase kahekümne aasta jooksul pidevalt kuid viimase kahe-kolme aasta jooksul keskkonna järel maksu ja finantsstabiilsuse äh, küsimused on need, mis hakkavad üha rohkem esile kerkima. Need numbrid on täiesti kooskõlas uuringuga, äh, mis äh, käsitles siis liikmesriikide parlamentide tõkkeid ja probleeme Euroopa Liidu õigusandluse rakendamisel. sealgi jällegi keskkond, maksud, finantsmäärused olid problemaatilised. tegemist on küsimustega, mis on ka riiklik, siseriiklikult äh, tundlikud ja seega on väga raske neid õigeaegselt või korrektselt rakendada. Need on nüüd siis avalikud andmed ja siis ma tegin oma uuringu kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta andmete kohta komisjon ei ole veel avalikustanud äh, numbreid ja teeb seda alles kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulis, aga mul on siin andmed juun- äh, äh,, jaanuarist oktoobrini kaks tuhat kaheksateist ja seitsmeteistkümnenda oktoobri seisuga oli kakskümmend seitse juhtumit, mille osas pöörduti siis äh, kohtusse, eelmisel aastal oli neid juhtumeid kokku kakskümmend kaheksa kolm kõige tähtsamat valdkonda olid keskkond, transport ja energiaküsimused. nagu te näete, siin on näha, et keskkond tuleb eriti tõsiselt esile, nii et eh, kahekümne seitsmest juhtumist kuus puudutasid keskkonda ja seda juba Eh, vabandust, eelmisel aastal ja see aasta oli neid kaksteist. nüüd finantskaristused, üks juhtum puudutas Iirimaad vastavalt artiklile kakssada kuuskümmend kaks ja puudutas ka keskkonda ja üks trahv, mille määras Euroopa komi-, kohus, see oli Kreeka vastu ja puudutas jällegi eh, keskkonnakaasust kui ma siin infot ette valmistasin, siis ma vaatasin ka täpsemalt läbi, mis on siis siseriiklike parlamentide probleemid rakendamisel ja seal aruandes tulevad välja kümme tegurit, mida teadlased on välja toonud ja mis tekitavad Euroopa Liidu õigusandluse rakendamisel probleeme. sellest kümnest tegurist kolm on kas otseselt või kaudselt ka Euroopa Liidu institutsioonide kontrolli all ja te näete neid ka siin slaidil. esiteks äh, madal komplekssus. mida mada-, mida madalam on komplekssus, seda paremini äh, Äh, teda rakendatakse. ehk siis mida lihtsam seadus, seda paremini seda rakendatakse ja see on ilmselgelt komisjoni vastutada, kui komisjon sõnastab seadusandlust, aga ka parlament, kui ta vaatab seda õigusandlust siis üle. nii et äh, seaduse rakendamise peale peaks hakkama mõtlema siis, kui hakatakse seadusloomelist ettepanekut tegema teiseks, äh, riiklik äh, jõustamine ja järelevalve. väga paljud parlamendid soovivad, siseriiklikud parlamendid soovivad bürokraatiat vähendada. Äh, aga samal ajal järelevalve on väga tähtis, tagamaks, et Euroopa Liidu seadusandlust tõesti ka liikmesriikides rakendatakse. siin on pakutud õiguslikke koolitusi, liikmesriikide võimekuse suurendamist selleks, et neil oleks võimalik siseriiklikul tasandil siis ka järelevalvet teha. ja teiseks või kolmandaks siis ka Euroopa Liidu tasandil jõustamine ja järelevalve. siin komisjon vastutab eelkõige eh, selle eest, et Euroopa Liidu õigusest kinni peetakse, seda rakendatakse, aga ka parlamendil on oma roll. Nad eh, vastutavad kodanike ees, sest kodanikud peavad saama võimaluse äh, siis äh, oma mured äh, südamelt rääkida ja samal ajal parlament peab ka siis äh, nii-öelda sundima komisjoni täitmise eest vastutama. iga-aastased täitmisaruanded, need on väga tähtsad selleks, et komisjoni vastutama panna. see tabel, mida te nüüd siin slaidil näete, on viimase kümne aasta õiguskomisjoni raportite analüüs siin on tegemist valdkondade kaupa analüüsiga ja siin on põhimõtteliselt paika pandud järjekord selles, nende küsimuste kohta, millega tegeleb õiguskomisjon. mis siit kohe silma torkab, on see, et parlamendi õiguskomisjon kasutab tihti seda meedet selleks, et rääkida äh, kaasaegsetest poliitilistest probleemidest, see on mõistetav, sest tegemist on poliitilise meetmega, kuid need küsimused ei pruugi olla seotud ähm, tõ-, mõhusa, tõjusa rakendamisega või sellega, et äh, sunnitakse komisjoni tegema oma tööd ehk äh, lepingutest kinnipidamise üle järelevalvet äh, teostama siin tõesti EU piloti programm mängib tähtsat rolli ja andmete läbipaistvus. nüüd parema õigusloomega seotud küsimused on siin äh, nimekirjas päris all. nii et mina teeksin ettepaneku, et tuleks minna kaugemale. parlament on väga ettevaatlik, ta ei pööra piisavalt tähelepanu paremale õigusloome ja sellega seotud algatustele, sellepärast et kui komisjon ei kasuta enam õiguslikke sanktsioone ja keskendub pigem vastavusele, siis parlament äh, järelevalvajana peaks parema õigusloome projektidele keskenduma. ehk siis, et mida siis nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi poole pealt äh, erinevad äh, ametid, agentuurid äh, panustavad selleks, et tagada äh, tõhus rakendamine. see on see, millele komisjon oma aega ja ressursse kulutab ja seepärast on väga tähtis panna nad ka vastutama. ja kuna EU pilotit enam väga palju ei kasutata, siis ei ole mõtet komisjonilt nõuda andmeid selle kohta aga need olid siis minu lühikesed märkused, mida tahtsin teha ja aitäh mind ära kuulamast. suur aitäh teile, lugupeetud professor ja nüüd suurima heameelega annan riigi, riikide parlamentide esindajatele proua Rossini Itaalia parlamendist kümme minutit. tere päevast kõigile, ma olen väga õnnelik teiega kohtumise üle ka meie parlamendid teevad äh, koostööd Euroopa institutsioonidega. Itaalia parlamendi tegevuses Euroopa õiguse ülevõtmise ja rakendamisega muutus äh, põhjalikult eelmise õigus, äh, parlamendi koosseisu vältel ning seda seoses kahe tuhande üheteistkümnendaga aasta reformiga, kui võeti vastu seadus kakssada kolmkümmend neli, mis korraldas ümber kogu protsessi, asendades selle, mis oli alguselt üks äh, seadus kaheks õigusloomeliseks meetmeks, et kiirendada äh, vastuvõtmismenetlust ja sisseviimist Itaalia õigusloomesse. Need kaks äh, erinevat äh, äh, meedet on kõigepealt üks Euroopa delegeeritud õigusakti kasutamine, mis annab valitsusele pädevuse vastu võtmiseks ning teisest küljest Euroopa seadus, mis garanteerib selle seaduse vastuvõtmise Itaalia õigussüsteemi minevikus äh, oli tihtipeale äh, tegemist ummikseisuga, äh, kui asi oli konkreetsetes sätetes, näiteks aastatel kaks tuhat üksteist, kaksteist, mis takistas parlamendipoolset vastuvõtmist ning äh, see tähendab see siis seda, et see eh, instrument jaotati kaheks, et garanteerida, et tegevust oleks täpseks, täpselt ja kiiresti Euroopa kohustuste täitmisel. teisest küljest aga jätta eh, välja eh, tege-, garanteerida seda, et Euroopa õigusse ei lisataks aspekte, mis on sellele võõras võõrad. nii, mida need kaks seadust endasse sisaldavad, ehk siis Euroopa Liidu õigusaktide osas annab äh, valitusi valitsusele, et Euroopa õiguse ülevõtmiseks see sisaldab ka sanktsioneerimise äh, osa, et äh, rikkumiste eest karistada, sisaldab ka põhilisi äh, esmaseid põhimõtteid, mis äh, sisaldavad Itaalia piirkondade pädevusi. nüüd Euroopa seadus defineerib äh, üldised äh, delegeerimiskriteeriumid, millest valitsus peab kinni pidama. muuhulgas viib sisse ka gold plating'u keelustamise ehk siis, kui võetakse vastu piiravamaid määrusi, kui direktiivid ette näevad. muuhulgas Euroopa eh, delegeerimisakt eh, võib sisse viia konkreetseid printsiipe ja kriteeriumeid eh, lisaks sellele, mida valitsus on otsustanud vastu võtta. Eh, kuid Euroopa õigus, eh, konkreetsed aktud on seotud ka otsetegevusega, mis eh, aitaks lahendada Euroopa õiguse ebakorrektse ülevõtmise küsimusi, mis vaja vaevavad ka näiteks rikkumiseelset menetlust ja rikkumismenetlust ehk siis eh, seda on vaja eh, süstematiseerimiseks eh, juhtumite puhul, kui valitsus on tunnistanud, et komisjonipoolsed etteheited on põhjendatud. see sisaldab ka normatiivi, mis aitab täita rahvusvahelisi lepinguid, mille Euroopa Liit sõlminud on jääb alles seega valitsusepoolne võimalus võtta vastu ka selliseid kiireloomulisi meetmeid, mis erinevad nendest kahest äh, õigusaktist, äh, mis äh, võivad, peavad, võivad olla vajalikud selleks, et Euroopa kohustusi täita. kuidas parlament töötab? parlamendi tegevus näeb ette, kodukord näeb ette, et Euroopa õiguse eh, ka eh, tegelevad Euroopa eh, õigusega tegelev delegatsioon ning see tähendab siis seda, et kaasatakse kõik Itaalia parlamendi alalised komisjonid. alamkojas toimub tegevus Euroopa komis-, Euroopa Komisjoni õigusasjade eh, kontrolli komisjonis, see kaotab oma töösse kolmeteistkümne teise komisjoni eh, pädevusi. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta reform oli väga tõhus, aitas kaasa Euroopa kus aktide parema ülevõtmise Itaalia õigussüsteemi. seda on täiel määral kasutatud ja äh, see tähendab siis seda, et iga aasta on äh, vastu võetud äh, kaks Euroopa õigusakti ning enamasti läheb viis-kuus aast-, kuud aega õigusakti ülevaatamiseks ja ülevõtmiseks viimase viie aasta jooksul on Itaalia parlament saanud äh, anda kõik parima, endast parima Euroopa kohustuste täpse ja kiire ülevõtmise kohta. selle parlamendi koosseisu ajal tahaks meenutada, äh, et äh, vaevalt olime vastu võtnud uue seaduse võtsime kaks nädalat tagasi selle vastu ning neil päevil toimub kontrollimenetlus senatis, kus praegusel hetkel arutatakse teist eh, Euroopa õigusakti ning see läheb hiljem alamkotta tagasi. sel aastal võtab Itaalia parlament eh, mõlemad seadused vastu ning need on tulevikus Euroopa õigusaktide vastuvõtmise ja rakendamise südameks. millised on teised positiivsed efektid, mille see reform on kaasa toonud? näiteks paran-, paranenud on näiteks va, eh, vaidlus eh, küsimuste lähenemine näiteks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksateist rikkumismenetluste osad on, äh, on äh, rikkumismenetlusi vähenenud kuuekümne kaheksani, millest kuuskümmend toimunud Euroopa õiguse rikkumise pärast ning kaheksa direktiivide puduliku ülevõtmise pärast. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta reform jõudis, tekitas olukorraga, kus Itaalia parlament kontrollib täiel määral rikkumismenetlusi. valitsus peab iga kolme kuu tagant andma parlamendile ülevaata, ülevaade Euroopa Kohtu otsustest ning iga kuue kuu tagant teavitab parlamenti ka sellest, millise finantstagajärjed need sanktsioonid kaasa võivad tuua, et põhjendada eh, ka eh, parlamendile, eh, mis põhjustel Euroopa direktiivide ülevõtmine on takerdunud ning sellega seoses on ka parlamendil täpne Eh, informatsioon Euroopa õigusaktide ülevõtmise seiskamise kohta. Itaalia parlamendi kodukord näeb ette menetluse Euroopa Kohtu otsuste ülevõtmise kohta pädevates komisjonides ning need eh, võivad eh, väljendada oma arvamust valitsusele vajaduse kohta eh, uute algatuste esitamiseks eh, ning esitades eh, ka kriteeriumi, millest tuleb kindlasti kinni pidada. kõik Itaalia seadused peavad olema kooskõlas Euroopa õigusega ning see on pideva kontrolli all meie, minu komisjonis, äh, mis esitab omapoolse arvamuse kõigile alalistele komisjonidele. Need võtavad selle aruande arvesse oma enda õigusloomelises tegevuses. ja sellega ma lõpetasin. Molte grazie, onorevole Russ. suur aitäh, proua Rossini, järgmisena annan sõna järgmisele kõnelejale, Eh, kolleeg Sarakiotis Kreeka parlamendist kümneks minutiks. kirja proedre, <clears throat> ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τις... aitäh, proua esimees. kõigepealt eh, suur tänu Euroopa Parlamendi mõlemale komisjonile, kes selle ürituse korraldasid ja seega andsid meile võimaluse eh, kogemusi vahetada parimate kogemuste kohta teiste liikmesriikide parlamentidega. Kreeka parlamendi jaoks on tegemist väga ajakohase küsimusega. me üritame Kreeka parlamendi kodukorda parandada me üritame paremini Euroopa õigust rakendada ja samamoodi ka järelevalvet parandada, nii ex-ante kui ka ex-post järelevalvet. ja sellepärast on see meie jaoks suurepärane võimalus koguda uusi mõtteid, mõelda selle peale, mis meie koduriigis paremini toimida võiks ja kuidas me saaksime oma seaduseid parandada selleks, et teenida ühiskonna ja kodanike huve. seda soovib muidugi ka Kreeka valitsus äh, ning ka Kreeka parlament äh, tegeleb pidevalt Euroopa õiguse rakendamisega siseriiklikes äh, seadustes. Kreeka parlament on üpris väike ja alati ei ole meil ka piisavalt mõjuvõimu valitsusele aga teiselt poolt on meil väga palju ettepanekuid, millega me saaksime seda menetlust parandada ja ma tahaksingi täpsemalt välja tuua need erinevad etapid, mis tuleb läbida, kui me siseriiklikesse seadustesse Euroopa õigust üle võtame. Kreeka alaline esindus Euroopa Liidu juures informeerib kõigepealt meie valitsust ja välisministeeriumit õigusloomeliste algatuste üle Euroopa Liidu tasandil. edasi peavad äh, riiklikud esindajad töörühmades läbirääkimisi, täpselt samamoodi nagu ka alaliste esindajate tasandil. samal ajal Kreeka parlamendi valdkonnakomisjonid äh, tegelevad ka selle küsimusega ja saavad anda oma panuse aruteludesse. ja see on tähtis nii seaduste väljatöötamisel kui ka vastuvõtmisel ning otse loomulikult äh, esindavad Kreeka äh, esindajad Kreeka huve ja see on tõesti väga tähtis just alaliste esindajate tasandil, sest alalised esindajad peavad edasi andma just Kreeka parlamendi seisukohti. Äh, Euroopa Liit edastab siis läbiräägitud dokumendid Kreeka parlamendile ning Kreeka parlament Euroopa asjade komisjonis ja ka teistes valdkonnakomisjonides eh, vaatab need tekstid läbi. Kreeka parlament muidugi üritab eh, anda oma panuse, teeme seda arvestades proportsionaalsuse põhimõtet eh, ning asu-, astume tihti ka poliitilisse dialoogi Euroopa Komisjoniga ning teeme koostööd erinevate valdkonnakomisjonidega Euroopa Parlamendist iga kord, kui nad edastavad meile dokumendi ja paluvad anda oma arvamusi. Kreeka alalise esinduse äh, õigusosakond siin Euroopa Liidu juures äh, kuulutab välja need uued tekstid, äh, millest hakatakse rääkima, ta pöördub tavaliselt siis vastutava ministeeriumi või vastutavate ministeeriumite poole ning äh, samal ajal Euroopa Küsimuste Komisjoni sekretariaat äh, samamoodi levitab seda teksti täpselt samamoodi nagu ka ajakava, mis on ette nähtud. vastutav ministeerium siis annab edasi teada sekretäriaadile, mida tuleb teha, milli, milliste rakendusmeetmete peale on mõeldud ja kuidas on võimalik siis kirjutada Euroopa Liidu õigus siseriiklikesse seadustesse. kaasatud ministeeriumid annavad siis teada, kas neil on muudatusettepanekuid esimese tekstiversiooni kohta ja see kõik läheb siis samm-sammult edasi öö, seadus võetakse vastu kas siis valitsuse või presidendi dekreediga ning äh, ta läheb siis edasi Kreeka parlamenti, äh, kus siis äh, vaadatakse see läbi vastutavas valdkonnakomisjonis. meil on ka koordineerimisbüroo, mis koordineerib seda tööd siis ka õigusteenistuse ja valitsusasutuste vahel ning samamoodi peab äh, dialoogi ka Kreeka alalise esindusega Brüsselis. edasi tegeleb sellega komisjon, Euroopa Komisjon, äh, seal on eraldi platvorm selle jaoks, kus see üles äh, laaditakse komisjon võtab siis ühendust Kreeka valitsusega ja kui on jõutud kokkuleppele, siis laaditakse kogu õigusloomeline ettepanek EULEX andmepanka üles. meie eesmärgiks on äh, tulevikus teha tööd veelgi sihipärasemalt ja puudused kõrvaldada. siiamaani on meil olnud null koma üheksa protsenti rakendusvigade määr, seda me üritame parandada. rakendamine, Euroopa Liidu õiguse üleviimine siseriiklikesse seadustesse on olnud siis veamääraga null koma üheksa protsenti. nii et tegemist on ühega kuuest liikmesriigist, millel on kõige vähem äh, probleeme rakendamisega, nii et kui meid võrrelda kahekümne kaheksa liikmesriigiga, siis meie positsioon on päris hea. nagu öeldud, meie veamäär on alla ühe protsendi ja see on äh, kui vaadata kõiki neid kohustusi, mis me kahe tuhande seitsmeteist, kahe tuhande seitsmendal aastal endale võtsime, äh, väga hea tulemus. me oleme teinud stabiilset, järjekindlat tööd ilma me oleme teinud siin stabiilset järjekindlat tööd ja see on olnud ka tõesti väga tähtsaks tagatiseks äh, õigusloome toimimisele. me üritame tõesti võimalikult kiiresti Euroopa Liidu õigust Kreeka seadustesse sisse kirjutada ja üritame seda teha hästi. väga tähtis on, et me rakendaksime hästi nii Euroopa õigust kui ka siseriiklikke seadusi ja sellepärast on ka meie tulemused nii head. Kreeka parlament ei ole siiamaani järelevalvet süstemaatiliselt läbi viinud sellegipoolest me võime juba praegu öelda, et kui meid võrrelda üldiselt teiste liikmesriikidega, siis tendents on järgmine. meie jaoks on prioriteetideks, see prioriteediks seaduste rakendamine ja me üritame äh, kõiki muudatusi võimalikult kiiresti ka siseriiklikesse seadustesse sisse viia. seega meie positsioon on hea ja nagu ma enne ütlesin, heade kogemuste vahetamine on meie jaoks väga tähtis, äh, äh, sest äh, praegusel hetkel oleme me siiski veel lapsekingades ja meil on vaja leida erinevaid võimalusi võimalikult kiireks ja tõhusaks rakenduseks. väga tähtis on, et kommenteeritaks rikkumismenetlusi, ükskõik selliseid, mille, kas selliseid, mille puhul on pöördutud Euroopa Kohtusse juba, või siis ka neid rikkumismenetlusi, Äh, mida on alles alustatud. on väga tähtis, et me saaksime kas öelda, miks on tekkinud viivitusi konkreetsetel juhtumitel selleks, et me saaksime sellest tuleviku jaoks õppida? et kas tegemist oli koordineerimisprobleemiga ministeeriumite vahel, kas tehti topelttööd, kas olid mingid huvirühmad, mis sekkusid ja blokeerisid tööd, mis on põhjused ja millised nendest põhjustest esinevad kõige sagedamini? tähtis on tõesti töötada eesmärgi nimel ja olla tõhus. ja võib-olla võiksid ka kodanikud sekkuda ja välja tuua problemaatilisi kohti, see kohe kindlasti oleks äh, ka Euroopa Komisjoni huvides, kui ta soovib olla kodanikele väga lähedal ja sama peaks kehtima ka Euroopa Parlamendile ning tõesti oleks väga hea, kui kodanikud saaksid otse pöörduda Euroopa Parlamendi poole, kui nad soovivad rikkumistest teatada. peale selle oleks väga hea, kui kodanike petitsioonid, mis tulevad parlamentidele, äh, läheksid ka otse ministriteni mitte kronoloogiliselt, vaid vastavalt teemavaldkondadele, selleks et kiireloomulisemaid küsimusi lahendataks kiiremini. ja lõpetuseks tahtsin öelda, et me peaksime tulema pidevalt kokku, kodanikud, ministeeriumid, ministeeriumid ja parlament, selleks et parlament saaks anda infot uute õigusloomeliste ettepanekute kohta ja kodanikud saaksid välja tuua oma murekohti, sest ähm, selline vastastikune informatsioonivahetus on väga tähtis. ja lõpetuseks tahtsin öelda, et see asi, et meil ei ole mitte mingeid institutsioonilisi parandusvõimalusi ri-, liikmesriikide parlamentide jaoks ette nähtud. eriti siis, kui tegemist on äh, proportsionaalsuse põhimõtte rikkumisega, äh, tekitab meis meelehärmi, äh, see ei ole motiveeriv, sest meil on tunne, et ükskõik, mida me teeks, nagunii sellega ei arvestata. peale selle tuleb hoolitseda selle eest, et kui, et et on teatud tekstid, mida tuleb kiirendatud korras läbi vaadata selleks, et administratiivne koormus ei suureneks ja äh, ei viibiks äh, kogu meie töö ja ei jääks muljet, et me ei ole võimelised tõhusalt töötama ja eriti siis, kui tegemist on lähimuspõhimõttega, äh, peame me väga kiiresti töö lõpule viima. lepingus Euroopa Liidu toimimise lepingus öeldakse selle kohta ka päris palju ja sellepärast on väga tähtis, et me just seda sätet paremini rakendaks, aga see tähendab seda, et me peame kodanikele andma rohkem informatsiooni ja me peame olema aktiivsemad. ja sellepärast on tähtis nii öö, riikliku tasandi parlamendisaadikutele kui ka Euroopa Parlamendi saadikutele, et nad oleksid algusest peale kaasatud õigusloomelisse protsessi suur aitäh teile ja nüüd annan ma sõna järgmisele külalisele, kes on siis Saksamaa parlamendist, äh, härra Brandner, kümme minutit. ja, jah, suur tänu, mul on väga hea meel, et ma saan täna rääkida Euroopa Liidu õiguse siseriiklikesse seadustesse üleviimisesse mina esindan siin Saksamaa parlamendi alamkoda, olen seal tarbijate ja õiguskomisjoni esimees ja mul oli tõesti väga hea meel siin kuulata Itaalia ja Kreeka kolleege. aitäh teile! daamid ja härrad, kui me Saksamaal räägime äh, Euroopa õigusest ja siseriiklikust õigusest, siis tekib küsimus, et äh, kui palju saab Saksamaa äh, parlamendi alam- ja ülemkoda selles menetluses kaasa rääkida, sellepärast et meil on föderatiivne riigikord ja kuusteist liidumaad, mis saavad äh, ka kaasa rääkida. see on paika pandud Saksamaa põhiseaduse artiklis kakskümmend kolm ja seal on väga selgelt ka välja öeldud see, et Euroopa Liidu õiguse äh, üleviimisel peab valitsus andma parlamendi alamkojale Äh, põhjalikku informatsiooni. valitsus peab äh, kõigepealt küsima alamkojalt arvamust äh, õigusloomelise ettepaneku kohta ja ta peab sellega arvestama. kas ta seda ka tegelikult teeb, selles me ei saa kindlad olla. täna me räägime aga liikmesriikide parlamentide kaasamisest, aga mitte ainult kaasamisest, vaid ka sellest, kuidas teisest õigust liikmesriikides rakendatakse ja kas see on tõhus Äh, määrused äh, kehtivad otse, aga direktiivid mitte, seega tulebki rääkida pigem direktiividest. Äh, piir direktiivi ja määruse vahel minu arvates on hägustunud viimasel ajal, eriti sellepärast, et direktiivid on ka muutunud üha konkreetsemaks, seal on ilmselgelt tehnilised standardid, keskkonnategurid ja peale sellega andmekaitse üldmäärus kus on äh, põhimõtteliselt äh, kohe kaheksasada klauslit kohe alguses äh, ära toodud ja seal näiteks saavad ju liikmesriigid ise otsustada, kuidas nad seda siseriiklikusse õigusesse üle viivad väga tähtis on mõelda just selle peale, eh, kas valitakse määrus või direktiiv, sellest räägiksin enne või vabandust, pärast, aga kõigepealt tahaksin rääkida sellest, kuidas direktiive rakendatakse. siin on tähtis see, kas õigusloomeline pädevus reguleerimisvaldkonnas eh, on Saksamaa põhiseaduse kohaselt eh, kesktasandil või liidumaade tasandil tihti puudutab rakendamine just föderaaltasandit. Saksamaa parlamendi alamkojas Äh, olen liige, aga olin enne seda Tüüringi liidumaa parlamendis ja sellepärast ma tean väga täpselt, kuidas toimub see töö ka liidumaa tasandil. suureks probleemiks on siin see, kui direktiiv on selline, mille pädevus katab nii liidumaade kui ka föderaaltasandi pädevuse ja seda tuleb üheskoos rakendama hakata. föderaaltasand ei saa väga palju ette kirjutada liidumaadele, kuidas rakendada aga Euroopa Liidu õiguse puhul on väga tähtis see, et föderaaltasand vastutab veatu rakendamise eest. rakendamine ja rakendamisvigade eest vastutamine on eraldi seadusega paika pandud. see ja, ja seal pannakse ka siis sisuline vastutus paika. peale selle teine samm tekib küsimus, kas seadus tuleb vastu võtta parlamendis väljastatud seaduse kaudu või siis hoopis valitsuse määrusega. ja siin on väga tähtis ka see, et, et eh, et õigusliku määruse puhul on vaja kaasata parlament ja valitsus eh, saab seda teha ainult siis, kui eesmärk ja katteala on paika pandud vastavalt põhiseaduse artiklile kaheksakümmend üks, ehk siis õiguslikud määrused nõuavad ka õiguslikku alust. Äh, kui hakatakse direktiivi rakendama, siis Saksamaal on tegemist täiesti seadusliku tavalise õigusloomelise menetlusega, mida kasutatakse ka siseriiklike seaduste vastuvõtmiseks. nüüd ma tahaksin natukene rääkida ka sellest, kuidas riiklik äh, seadusandja toimib ja siin tekib küsimus, eh, kuidas valida õiguslikku meedet eh, ja kuidas seda tehakse siis Euroopa Liidu tasandil, ehk et siis kas otsustatakse määruse või direktiivi kasuks. ma arvan, et siin on näha Brüsselis tendentsi, et komisjon oma algatuse õiguse täideviimisel üha rohkem otsustab määruse kasuks ja vähem eh, kasutab direktiive. ja ka statistika näitab seda, sest äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta statistika näitab, et tavamenetluses üheksateist ähm, määrust ja kolmkümmend kolm muudatusakti tehti, samal ajal aga direktiive oli kolm ja neid muu, nende muudatusi üksteist. ja eelnevad aastad on sarnased nii et äh, siin tõesti tasuks rääkida veel kord määrusest ja direktiivist äh, just selle statistika valguses. Euroopa Komisjonil on võimalik valida, valida määruse või direktiivi vahel ja siin peaks lähtuma öö, äh, lähtuda Euroopa Liidu toimimise artiklist kakssada üheksakümmend kuus ja siin on veel ka teisi artikleid. kakssada üheksakümmend kuus artikli lõige üks ütleb, et lepingud ei kirjuta ette, millist äh, vahendit kasutatakse ja et seda otsustatakse siis vastavalt menetlusele ja lähimuspõhimõttele, minu eelkõneleja mainis seda ka juba ja lähimuspõhimõttest lähtudest vastavalt artikli viis lõige neljal Euroopa Liidu toimimise lepingust need meetmed nii sisuliselt kui ka formaalselt äh, ei tohi minna kaugemale kui see, mida soovitakse reguleerida see, kuna lähimuspõhimõte on siin väga tähtis, siis tuleb, siis see kaitseb ka proportsionaalsuse põhimõtet ja seega liikmesriike. kuid küsimus on nüüd selles, äh, mis sellele järgneb. see põhimõtteline eraldi otsustamine iga juhtumi puhul äh, peaks tegelikult tähendab tegelikult seda, et alati eelistataksegi määrust ja mitte direktiivi. ja tulemuseks on see, et direktiivid tavaliselt äh, Äh, proportsionaalsuse põhimõtte põhjal peaksid tegelikult olema eelistatumaks variandiks, sellepärast et ainult direktiiviga on võimalik tagada see, et eesmärki täidetakse ja seda individuaalse ja võimalikult pehme lähenemise kaudu ja et arvestatakse ka riiklike eripäradega ja see on eriti tähtis siis, kui siseriiklik õigus, nagu näiteks äh, Saksamaa tsiviilkoodeks, mis võeti vastu aastal tuhat kaheksasada üheksakümmend kuus ja mida kahekümnenda sajandi alguses mitu korda küll muudeti, aga pärast seda mitte. ehk et siis see siseriiklik seadus, kui see on nii vana ja traditsiooniline, siis ähm, ähm, Äh, see kujutab endast ka traditsioonide vaimu ja, ja selles vaimus on direktiive lihtsam rakendada kui määruseid. nüüd aga see, et üha rohkem kasutatakse määrused Euroopa Liidu tasandil, äh, see toob endaga kaasa ka rakendamispuudusi ja seega ka õiguslikku ebakindlust ja pikka aastaid kestvaid äh, rikkumismenetlusi. liikmesriikide praktika näitab, et tegelikult minnakse ka kaugemale määrustest kui see, mida rakendamisel on vaja. nii et tegelikult see nii-öelda ausa konkurentsi tagamine tegelikult meil ei õnnestu. ja muidugi kõik need märkused ei räägi direktiivi vastu. miks? sellepärast, et need nii-öelda rakenduspuudused ja e, jär, siseriikliku järelevalve tagamine on siiski võimalikud ja peale selle või et rohkem määrusi kasutatakse, näitab ka seda, et meil tekib oht rakendamisega ametivõimude tasandil, et meil on liht-, et hakatakse siis nii-öelda rakendamist alati allapoole edasi delegeerima. daamid ja härrad, siseriiklikud parlamendid äh, tuleks kaasata mitte ainult seadusloome väljatöötamisel, vaid ka rakendamisel ja ka siis, kui mõelda selle peale, millist õiguslikku meedet kasutatakse. ja ma arvan, et siin tasuks tõesti põhjalikumalt seda analüüsida ja ma loodan, et me hakkame seda ka kohe tegema. suur aitäh teile, härra Radner ka tänud selle eest, et me kõte kõneajast kinni pidasid ja nüüd äh, järgneb küsimuste ja vastuste voor. meil on selleks viisteist minutit aega, nii et äh, palun anna nüüd sõna neile, kes äh, tahaks midagi küsida. Prego, onorevole Viiland. kolleeg Viiland, palun. Eh, eh, frage aitäh, küsimus äh, kõikidele kolleegidele. selle ürituse pealkiri on ka see, et kodanike õiguste tugevdamine. ja meil on siin võimalus äh, Euroopa Kohtu poole pöörduda selleks, et saada eelotsuseid. ma ei taha siin konkreetseid liikmesriike üles lugeda, aga ma näen tõesti, et liikmesriikide suhtumis on väga erinev. kui näiteks äh, mõni pöördub äh, kohtusse ja ütleb, et äh, et kohus peaks siis võib-olla tõlgendama seda normi, mis on äh, tüli küsimuseks ja soovivad siis kohtult nii-öelda tõlgendust, et ma tahaksin teada, kuidas on teie kogemused ja tahan seda vastust siis liikmesriikidelt, kes on täna siin esindatud. suur aitäh teile, härra Viiland kas keegi soovib veel sõna? Eh, eh, eh, ning kui keegi soovib nüüd vastata või lisada midagi eelnevatele sõnavõttudele lisaks, parlamendisaadikute sõnavõttudele lisaks. ah,. Eh, L'onorevole Busutil prima. kolleeg Busutil kõigepealt um,. Thank you so much. suur tänu ja suur tänu kõikidele kolleegidele, kes on täna teinud siin nii huvitavaid ettekandeid. nagu eelkõneleja just ütles, see arutelu peaks olema tõesti kodanike keskne, sest lõppude lõpuks äh, kui Euroopa Liidu õigusi ei rakendata, siis jäävad kaotajateks kodanikud. ma enam ei suuda kokku lugeda, keda ma siin parlamendis esindan ja kes tulevad minu juurde ja on nii frustreeritud sellest, et neid õigusi, mis neil kodanikena on ette nähtud Euroopa õiguses, et nende täitmine võtab nii kaua aega ja nad on veelgi rohkem frustreeritud, kui nad leiavad, et ametivõimud ise ei taha neid õigusi täita või tagada. minul on järgmine ettepanek. parlamendisaadikutena võiksime natukene rohkem keskenduda sellele, mis peaks sellises olukorras juhtuma, kus Euroopa õigust ei rakendata sellepärast, et valitsused avaldavad vastumeelt või ametivõimud ise riigi tasandil. mina teeksin kaks ettepanekut, mida tuleks äh, tugevamini käsitleda. esiteks komisjoni roll, mis on loomulikult esimesel kohal tagamaks seda, et õigust täidetaks, aga teatud olukordades, näiteks rikkumismenetluste puhul ning Euroopa Liidu liigluse jõustamisel on komisjoni roll väga suur, näiteks konkurentsiõiguse puhul on komisjoni roll ja see komisjoni nähakse kui objektiivse institutsioonina, aga teistes valdkondades on komisjon justkui poliitilisem ja aeglasem selle tagamisel, et ka siseriiklikult õigust üle võetakse ja täidetaks. meil jääb mulje, et on kohati sellised salajased või mitte nii läbipaistvad läbirääkimised komisjoni ja rahvusparlamentide puhul enne, kui ka tegelikult rikkumismenetlus käivitub ja ma ei ole kindel, kas kodanike huvid on alati seal esindatud. seega mina tahaksin, et meil oleks komisjon, kes on täiesti objektiivne, sõltumata sellest, mis valdkonnaga on tegemist või kas lõpuks rikkumismenetlus käivitatakse ja mina arvan, et see oleks selline komisjon, keda me teame konkurentsiõiguse valdkonnast ja nüüd meie roll parlamendisaadikutena. ma olen täiesti nõus sellega, mida õigustalituse juht täna hommikul ütles, kui ma temast õigesti aru sain, kes tegi ettepaneku, et mingisugune tugevdatud koostöö tuleks ette näha, mingi struktuur Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel, mis puudutab Euroopa Liidu õiguse rakendamist, sest selline koostöö oleks võtmetähtsusega, et tugevdada ka kodanike rolli, eriti eriti olukorras, kus kodanikud on silmitsi siseriiklike asutuste voliga ja nad tunnevad, et ei ole piisavaid tagasi, tagatisi, et õigust ka täidetaks. võib-olla Euroopa Parlamendi õiguskomisjon või petitsioonide komisjon võiks välja tulla sellise ettepanekuga, et oleks mingi koostöövorm rahvusparlamentidega, tagamaks seda, et parlamendisaadikud teevad koostööd kõigi kahekümne kaheksa riigi parlamendi, parlamendide saadikud ja ka Euroopa Parlamendi saadikud, tagamaks seda, et Euroopa õigust tõesti rakendataks, eriti nendes olukordades, kus siseriiklikud asutused võib-olla on vastumeelsed. suur aitäh, kas keegi soovib veel võtta sõna? jah, palun, proua Rossini. ma arvan, et ähm, on oluline endast käest küsida, miks Euroopa direktiivid ei toimi. põhjusi on ju väga äh, palju, miks rikkumisteni jõutakse, ma võin öelda, et äh, et äh, liikmesriigi parlament on kodanike jaoks esinduskoda ning tihtipeale Euroopa õigusakt ebaõiglaselt äh, kodanike jaoks kui midagi peale surutud. see on probleem. Euroopa, Itaalia parlament eh, on surutud Euro Euroopa institutsioonide, Euroopa, Itaalia kodanike ja piirkondade vahel. peame aru saama sellest, eh, et nagu ütles eh, professor Kersten, et peame suutma ennetavalt reageerida, peame tegema kõike selleks, et enne seda, kui äh, nad ettepanekud saavad, peab neil olema võimalus äh, äh, väljendada kodanike ja ka kohalike omavalitsuste arvamusi, sest tihtipeale on nii, et väiksed kohalikud omavalitsused pea, peavad, nende jaoks on mõned Euroopa õigusaktide ülevõtmine väga äh, raske, peame eh, teavitama, informeerima, et kaasata ka eh, kodanikud nende Euroopa vaimus. ning eh, ma usun, et õigeaegselt reageerida ning eh, tutvustada Euroopa Komisjoni ettepanekuid võiks eh, ära hoida selle, et tekiks konfliktid eh, kolme tasandi vahel kodanike Euroopa Parlamendi, Euroopa institutsioonide vahel ning viimane ettepanek, mida olen arutanud teiste saadikutega Itaalia parlamendis Ah, puudutab poliitilist dialoogi ka teiste Euroopa eh, parlamentidega, see on eh, tasand, mille peale, mida ei ole piisavalt eh, tihti kasutatud. see oleks oluline selleks, et direktiivid ja määrused veelgi enam, et neid ei peetaks lihtsalt tüütuks kohustuseks. Äh, kodanikud äh, peaks tänapäeval paremini mõistma äh, seda, mis tuleb Euroopa poolt ja seega arvan, et peaksime väga põhjalikult tegelema selle olukorra parandamisega, aitäh. aitäh teile, proua Rossini. meil on nüüd viis minutit aega. ma sooviksin anda kõneaja kahele õppejõule, võib-olla äh, äh, nad oleks äh, nii lahked ja kahe poole minutiga vastaks liikmesriikide parlamentide esindajatele, palun. Thank you, madam chair uh, and thank you for. suur tänu ja aitäh nende sõnavõttude ja küsimuste eest kui ma sain nüüd äh, õigesti küsimusest aru, siis me käsitleme ka kodanike õiguste rakendamist ja seda ei tee ainult parlamendid, vaid kas ka kodanikel on roll selles protsessis, kas nad saavad näiteks käivitada mm, kohtute rolli paluda eelotsust, see on tõesti väga oluline küsimus, sellepärast et kui ma vaatan näiteks Hollandit, siis me näeme seda, et kohtud ja kohtunikud ei taha sageli kasutada seda eelotsuse menetlust, sest see on ajamahukas, aga see on väga oluline kodanike jaoks, et nad seda ülesannet ka täidaksid menetluse puhul Hollandis väga sageli soovitakse eelmenetlust, sest nad tahavad oma õigusi täita ja soovivad äh, Euroopa Kohtu otsust, aga liikmesriigi kohtunikud äh, sellest ei lähtu, sest nad arvavad, et nad juba teavad, mida see üks või teine punkt tähendab aga nad peaksid vaatama, mida Euroopa Kohus on deklareerinud. aga kohtunikud seda kohati silmas ei pea, nii et siin on veel tööd vaja teha. ja kaks küsimust, mille esitasid äh, kolleeg Pusatil ja Rossini. nüüd äh, viitaksin siin ka professor Smithile. kui me külastasime erinevaid riike ja analüüsisime, kuidas liikmesriigid äh, direktiive üle võtavad, siis olime ühes riigis, kus me suhtlesime ametnikuga, kes ütles meie ütlesime nagu ka Kreeka esindaja, et teie olete üheteistkümnendal kohal komisjoni tulemustabelis ja siis see kõrge ametnik, peadirektor ütles, et näita, näidake mulle seda. üheteistkümnendal, see ei ole õige. me oleme liiga kõrgel kohal, see mõjub äh, negati-, mõjutab meid negatiivselt. ehk siis mängiti sellist strateegilist mängu, kui ollakse lihtsalt hea tiimimängija ja kõik direktiivid võetakse kohe üle, siis sellel on negatiivne mõju. kui kõik seda ei tee, siis ei ole olukord võrdne ja see võib avaldada negatiivset mõju ettevõtetele, kui direktiivid võetakse liiga kiiresti üle. sest äh, me peame siin midagi ette võtma, sest see iseenesest ei lahene, seega Lissaboni leping, kus on need trahvid, äh, selged summad selle kohta, aga sellest ei piisa, meil on vaja midagi veel, võib-olla rohkem määrusi on hea lahendus, ma ei ole küll selles täiesti veendunud mida härra Brandt alati ütles, et äh, sest vahel on äh, määrustest ikkagi ka suur kasu, aga me peame välja pakkuma midagi, mis tõesti kiirendaks direktiivide ülevõtmist, sellepärast et siin mängitakse aeg-ajalt strateegilist mängu. suur aitäh ja järgmisena äh, õpet Smith. okei okay,, so just a.... teen väga lühidalt nüüd eelotsuste kohta paar sõna, tegemist on väga keeruka teemaga. eelotsused on harva hea võimalus, kuidas oma õigusi tagada, see on kulukas, etteennustamatu, sellepärast et äh, siin on kohtul väga suur otsustamisvabadus, seega lõppude lõpuks me oleme alati tuginenud nii rikkumismenetlusele kui ka eelotsuste otsusele, aga uuringud on nüüd näidanud, et sellest kahest ei piisa. see ei anna kõiki vastuseid. ma ei usu ise ka, et ma siin sel teemal sõna võtan, ma olen kritiseerinud ka oma raamatutes komisjoni, aga nüüd ma kavatsen neid kaitsta, komisjon on poliitiline asutus, neil on poliitilised prioriteedid, nad äh, algatavad rikkumismenetlusi lähtudes poliitilistest prioriteetidest, nende vahendid on piiratud, nad ei saa minna kaugemale, miks nad tunduvad konkurentsi vallas objektiivsed, sest seal nad on sõltumatu kohtunik ja nad ei konkureeri liikmesriikidega seega olukord on täiesti erinev ja siinkohal lõpetaksingi. suur aitäh kõigile huvitava arutelu eest ja selle suure huvi eest, mida üles näitasite. loodetavasti tulevikus on meil võimalik veel rohkem selliseid arutelusid pidada, eriti võttes arvesse, millised väljakutsed äh, ootavad meid äh, järgmise parlamendi koosseisu vältel. kahjuks meil pole muuks aega, äh, ütleb kõneleja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 see näitab selgelt, et sellised kohtumised on kasulikud ja esitavad teile väljakutse, aga paraku oleme ajasurve all ja peame minema edasi järgmise paneeli juurde. kaebused ombudsmanile ja kaebused parlamentidele meetmena tuvastada Euroopa ühenduse õiguse rikkumisi. ja nüüd, kui lubate, siis annaksin Euroopa ombudsmanile Emily O'Reillyle sõna sissejuhatuseks. Thank you very, thank you very much, Chair. Good afternoon, everybody. I am very happy. suur tänu, aitäh, mul on hea meel siin tagasi olla, sest tegemist on teemaga, mis on minu jaoks väga oluline, nim-, nimelt ombudsmani roll ja petitsioonid. ombudsman, nagu te teate, töötavad ruumis, mis hõlmab asutusi ja kodanikke ja see võimaldab meil näha, kus probleemid esile kerkivad, pakkuda soovitusi ning pakkuda tõhusamat, läbipaistvamat avalikku teenust meil on pehme võim, aga uurimiste käigus saame tuvastada probleemi ning äh, suunata muudatusi. vahel üksik kaebus tuvastab äh, suurema probleemi või kui on sarnased kaebused, viivad ka süste-, viitavad need süsteemse probleemini. oma algatusõigust olen ka kasutanud tõhusalt, et tuvastada neid süsteemseid probleeme, mitte käivitada menetlust iga eraldiseisva kaebuse kohta. üks oluline näide on minu strateegiline uurimine selle kohta, kuidas komisjon lahendab rikkumiskaebused pilootprojekti valguses selle eesmärk on varajases etapis tuvastada rikkumised, vältimaks rikkumismenetlusi, aga kuna pilootprojekti kohta esitati nii palju kaebusi, otsustasin ka ise tegutsema asutada. tuvastasin erinevaid probleeme, mille tulemusena komisjon oma tegevust parandas. tegin ka täiendavaid ettepanekuid selle kohta, kuidas komisjon saaks vaid, vaiete esindajatega veelgi suhteid parandada. paljud probleemid tulenesid äh, sellest, et ei teatud, kuidas komisjon rikkumusmenetlustega tegeleb ning ei vastatud kodanike ootustele, kes soovisid lihtsalt olukorda paremaks muuta. kui otsustatakse mitte menetlust käivitada või see peatatakse, siis tuleb ka äh, piisavalt selgitada, sest kui selgitusi ei anta, frustreeruvad kodanikud. näiteks e privaatsuse direktiivi ülevõtmine Saksamaal, tegin ettepaneku, et tuleks selgitada, miks menetlust ei käivitata või miks see peatatakse ning e- anti ka paremaid selgitusi, kuid mitte piisavalt. veel üks valdkond, millega tegelen, puudutab ligipääsu keeldumisega avalikele dokumentidele. sest dok-, soovitakse probleemidele viidata. üks hiljutine kogemus puudutas parlam-, Euroopa Parlamendi liiget, kes soovid-, saavutas Euroopa Li-, soovis sõidukite heitmete koosoleku protokolle saada. Mm, see oli seotud ka diiselgate'i skandaaliga. mina soovitasin, et komisjon võimaldaks suuremal määral ligipääsu protokollidele. nagu ma juba täna varasemalt ütlesin, kodanikel on õigus näha, mida nende valitsused räägivad ka Brüsselis ombudsmanide võrgustiku kaudu on meil veel üks võimalus, mille tulemusena saame tuvastada õigusrikkumisi ja olukorda parandada. minu poole saab pöörduda Euroopa Liidu teemade puhul ning siis aitan neid saamaks ekspertvastuseid institutsioonidelt ja komisjon on olnud siin väga suureks abiks. see aitab lahendada kohalikke ja piirkondlikke uurimisi mida muidu poleks võimalik teha. hiljuti Belgia föderaalombudsman käsitles perekonna ühendamise direktiivi ja kui ma olin Iiri ombudsman, siis ma kasutasin tihti seda võrgustikuteenust just põllumajandustoetuste vallas. veel üks oluline vahend võrgustiku puhul on uurimiste käivitamine koos teiste võrgustike kolleegidega teemade puhul, mis hõlmavad nii Euroopa Liidu kui ka regionaalseid või kohalikke teemasid. näiteks, kuidas osooni kihti mõjutavate ainete direktiivi käsitletakse. soovitasin rohkem äh, ise tegutseda, vaatasime ka ekspordikrediidiskeeme, inimõiguste rolli ning seda, kuidas koheldakse varjupaiga taotlejaid, keeldujaid, kui neid saadetakse tagasi kolmandatesse riikidesse. Need on ainult mõned näited ning loomulikult on veel olulisemaid näiteid, millega tegelevad äh, kohalikud ja regionaalsed ombudsmanid, aitäh! suur tänu, proua O'Reilly, daamid ja härrad, head kolleegid, minu kolleegid petitsioonide komisjonist valmistasid ette mulle lühikese sissejuhatuse, kuidas meie probleemi näeme. igal aastal hindame olukorda, see on meie jaoks väga tähtis teema. me käsitleme seda koostöös teiste komisjonide kolleegidega, meil on suurepärane koostöö ombudsmani bürooga ja jätkame selle koostööga. seetõttu korraldasime ka tänase kohtumise, et äh, arutleda seda teemat ka rahvusparlamentide esindajatega ja liikmesriikide ombudsmenidega ning äh, me tahame omalt poolt kindlasti sellega edasi minna see oli siis petitsioonide komitee nimel lühikene deklaratsioon ja nüüd annaksin sõna meie eksperdile, Lissaboni ülikooli teadlasele Diego Tiburtsiole, kes käsitleb siis ombudsmani, ombudsmanide rolli ja petitsioonide komee- kom,, kom, petitsioonide komisjoni, palun. Thank you very much. aitäh Um prazer e uma uma honra estar aqui presente neste, neste Parlamento ja e falar de um tema tão, tão nobre. mul on suur au olla siin parlamendis. ja nüüd käsitlen ombudsmanide ja petitsioonide komisjoni rolli Euroopa Liidu õiguse rikkumiste tuvastamisel. A estrutura da, de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 esiteks, petitsioonid ja kaebused on kaks võimalust kodanikele see aitab olukorda parandada, tuvastada probleeme, viidata probleemidele liikmesriikidele, eriti kui on tegemist Euroopa õiguse rakendamisele. aga siin peavad olema selged piirangud see annab sõna ja hääle kodanikele. aga paljudes, paljudel juhtumitel pole selget otsust, pigem on tegemist võimalusega olla ära kuulatud. ombudsmani puhul soovitakse otsust. ombudsman peab otsustama, kas see kaebus on õigustatud või mitte ja oluline on siin ka heade tavade roll. ombudsmani puhul on menetlused diskreetsemad ning tulemused selguvad lõpuks ombudsmani raportist. nagu näeme, siis nendel võimalustel on palju sarnasust, aga on ka märkimisväärseid erinevusi seaduse kohaselt on ette nähtud erinevad tegevused, käsitleda võib ükskõik mis teemat põhimõtteliselt. see ei ole väga mahukas, lihtsalt oluline on ka oma avaldus esitada, seda saab teha ka suuliselt aga igal juhul ükskõik, mis võib olla selleks teema, petitsioonid on suunatud institutsioonidele, aga kaebuse puhul pöördutakse ombudsmani poole. mõlemal juhul on tegemist, äh, on olu-, küsimus tagasisides Como modo de democracia, se situar-se-ão algures entre a democracia puramente representativa ja e demokraatia. siin on erinevus, äh, vahel on esindusdemokraatia ja otsedemokraatia vahel. kokkuvõttes äh, otsuse langetavad äh, rahvaesindajad mis puudutab parimaid tavasid, siis äh, üks muredest on seotud äh, nende õiglustega, need on kaasavad äh, ja tähendab seda, et kaasatakse ka sellised grupid, keda ei kuulata tihtipeale, tegemist on avatud õigustega, kuid tegelikkuses sellist mitmekesisust ei eksisteeri ning mit-, Eh, neid õigusi võivad kasutada need, kellel on vähem vahendeid, et oma häält kuuldavaks teha. see arvestab võrdselt nii meeste kui naistega. näeme praegu aga sellel skeemil, et see nii alati pole. nagu näete, meeste osalus on märksa äh, kõrgem. on oluline, et äh, kodanikuühiskond äh, teaks, kes esitavad petitsioone. Leedu ombudsman korraldab kodanike seas küsitluse ning kogutava infoga töötatakse välja spetsiifilise ähm, aspektid äh, kampaanias äh, ning äh, meil on andmeid ka Põhja-Iirimaa kohta, kes selgitab välja, kes on petitsioonide esindajad, mis rahvusest ja nii edasi. kontrollitakse, kogutakse andmeid kodanike kohta, väga vähe on andmeid ka nende instrumentide kasutajate kohta, see aga oleks väga äh, oluline selleks, et probleeme välja selgitada ja neile lahendusi leida. näeme siin erinevaid institutsioone, kes äh,, kes teevad kõik selleks, et äh, küsitlustes kodanikud osaleksid ning äh, Äh, tihti osalevad ka saadikud, äh, valitsuste liikmed ja nii edasi. ning äh, sellised küsitlused jõuavad kodanikeni kas televisiooni või interneti vahelusel, näiteks Portugalis või Šotimaal. nagu ma ütlesin, ombudsmani roll neis protsessides on tagasihoidlikumas, kuid näiteks Walesi Mm, ombudsman korraldas äh, küsitluse, kus selgus, äh, et äh, kodanikud soovivad isiklikumat kontakti petitsiooniprotsessi vältel ning on olemas ka teatud lävendeid näiteks selle kohta, kui palju on vaja koguda allkirju. Luksemburgis on see näiteks viissada Saksamaal viiskümmend tuhat, kuid siin äh, on mitmesuguseid küsimusi mängus, äh, näiteks äh, selles osas, kuidas kodanikud saavad nendele mehhanismidele ligi, võimalused on ebavõrdsed näiteks maa- ja linnaelanike jaoks. pealegi võivad tekkida valeootused, võib tekkida Eh, vale lootused selle kohta, et petitsioon leiab ärakuulamist või mitte. oluline arvestada seda, et kui lävend eh, on ületatud, eh, siis tuleb kas arutelu või kuulamine korraldada ning peale selle sõltumatult lävenditest komisjonid tunnistavad või võtavad vastu arutusele võtmiseks ka äh, Eh, grupiviisilised eh, kaebused, näiteks puudutab see ametlikke platvorme, mis aitavad eh, allkirju koguda ning ei kontakteeruta ainult petitsioonide esindajatega, vaid kõigi allkirjastajatega. teisest küljest elektroonilised vahendid on oluline kontakt kodanike vahel, institutsioonide vahel. see aitab ka nooremaid tuua institutsioonidele lähemale, sest tihtipeale nad ei ole esindatud osalusmenetlustes. ning eh, ligipääs uutele tehnoloogiatele ei ole võrdne, võib juhtuda seda, et mõned eh, ühiskonnakihid ei ole kaasatud peame jätkama tööd selle nimel, et eritasandilised huvid oleks esindatud, et äh, vähendada ebavõrdsusohtu. teine oluline aspekt on see, et et äh, varem oli tegemist protsessiga, mis oli äh, salastatum, nüüd aga väga avatud ning kõik see tähendab seda, et kogukond võib osaleda, kui varem ta seda ei saanud teha. ning see on stiimul sellele, et institutsioonid oma tööd parandaksid. samuti äh, võrgustikes, sotsiaalvõrgustikes üritatakse kaasata aina rohkem kodanikke Eh, üritatakse vastata kodanikele reaalajas, näiteks Twitteris. ning eh, need eh, on seotud ka petitsioonide komisjonide kollektiivse iseloomuga, erinevalt ombudsmanidest, kes tegutseb rohkem, rohkem individuaalsel tasandil ning ärgem unustagem, et suund on ühene, meil on vaja aga tõelist, tegelikku toimivat kommunikatsiooni kodanikega. ning kodanike teavitamine. me peaksime sellega tegelema, et sidet tugevdada ning see side on äärmiselt oluline, seda ei tohi, eh, see ei tohi piirduda ainult info jagamisega vaid äh, see peaks kaasa tooma äh, tugevama osaluse, äh, võimude ja rahva vahelist distantsi peab vähendama ning näiteks Austria ombudsmanil on oma telesaade iganädalane ning see on põhiline kontaktvõimalus kodanike jaoks. teine näide, näiteks äh, Hollandis äh, on äh, päev ombudsmani elus selline saade, kus räägitakse reaalsetel lugudel põhinevaid lugusid ning see aitab tihendada sidemeid ombudsmani ja rahva vahel. praegune süsteem aitab põhiinfot kodanikeni viia ning äh, see tava ei ole kahjuks piisavalt levinud, aga see võiks aidata äh, teavitustööd teha. see aitaks lihtsa viisi leida töö äh, paremaks jaotuseks. kohalike omavalitsuste ning riigivõimude vahel keskenduma peaks eh, ka sellele, kuidas eh, pädevuse osas segadust eh, vähendada. räägime ka infovahetusvõrgustikes, nagu näiteks Euroopa ombudsmanide võrgustik. see aitab vahetada infot Euroopa õiguse kohta ning selle mõju kohta liikmesriikidele ning kaitseb Euroopa kodanike õigusi ning samuti äh, ka kõiki neid õigusi, kes on, äh, kes alluvad Euroopa õigussüsteemile. samuti näiteks äh, kaasatakse liikmesriikide parlamentide äh, saadikuid, kui samas mitte ükski instrument ei ole osutunud piisavaks selleks, et lihtsustada petitsioonide esitamise protsessi. vaadakem nüüd mõningaid soovitusi, räägin sellest väga lühidalt. kõigepealt tuleb äh, garanteerida, et kodanike õigused äh, on selgelt defineeritud, seda võib teha sotsiaalmeedias, võib luua äh, sellise konto, kus selliste teemadega tegeletakse. see peaks aitama võimalust selliseid instrumente kasutada ja Euroopa õigusrikkumised sanktsioneerida, võib kasutada ka teiste liikmesriikide kogemusi Euroopa õiguse kasutamiseks kolm, teistes liikmesriikides. ja sellised jõupingutused peaks aitama ka parlamentide rolli kogu tegevuses suurendada see peaks äh, suutma ka äh, lihtsustada petitsioonide esitamise menetlust. Äh, see peaks aitama lahendada ka olemasolevaid probleeme ning leida adekvaatseid lahendusi. samuti peaks andma ülevaate ka ombudsmanide iga-aastastest raportitest Eh, ning eh, eh, võiks koostada ka üks ühine raport sellel teemal ning samuti peaks tegelema kõik selleks, et nähtavust suurendada ning tihendada kontakte kodanikega. meil on vaja ka näiteks nutitelefonide abil osalust suurendada, samuti eh, osalistega videokontakt luua, samuti kirjalikud eh, tõlked, et tõlgitaks kodanike petitsioonid, see on samuti võimalus infot vahendada, tuleb kasutada ametlikke kanaleid, et kontakteeruda mitte ainult petitsioonide esindajatega vaid ka petitsioonidele allakirjutajatele ning mis puudutab eh, hindamist ja kontrolli, siis on oluline eh, eh, selline analüüs kokku panna, mis võtab arvesse kõiki olulisemaid faktoreid. samuti tuleb arvesse võtta kõike seda, mis on seotud parlamendide, valitsuste, kodanike mm, koostööga. peale selle tuleb veel välja töötada eh, hindamine ja eh, eh, tuleb koguda andmeid selle kohta, millistena noh, hindavad kodanikud oma kogemust petitsiooni esitajatega. sellised küsitlused peaks toimuma kahes faasis, petitsiooni esitamise alguses ja teiseks lõpus, et näha, kas ootused täitusid, et näha, millised on Äh, on äh, kogemused äh, institutsioonidega koostööd, kuid praegu, kuigi on enamasti, on kogemused positiivsed, pole see alati aga nii. peale selle on kodanikel väga vähe informatsiooni selliste institutsioonide kohta, meil oleks vaja välja töötada näiteks infovoldikud ning tutvustada organisatsioone, mis aitavad koostada petitsioone. Eh, need tuleks tõlkida eh, näiteks ka pagulaste kogukondade keeltesse. see on minu poolt kõik. suur aitäh, hea meelega vastan teie küsimustele. Thank you very much. suur tänu. aitäh selle väga-väga huvitava ja inspireeriva ettekande eest see oli väga hea ülevaade olukorrast ja nüüd on mul hea meel anda sõna meie järgmisele neljale esinejale, kes on neli ombudsmani neljast erinevast Euroopa Liidu liikmesriigist. kõigepealt annaksin sõna Silvia Spurekile, kes on inimõiguste voliniku ase, asevolinik ja Poolast. palun, teil on sõna Äh, good afternoon. tere pärastlõunat, jätkan inglise keeles. suur tänu, et mind täna siia kutsusite, kuna ma esindan Poola ombudsmani Adam Bodnari seisukohti, kus käsitleme inimõigusi, on minu kõne pigem sisulisem viimased aastad on näidanud, et mitmetes olukordades Euroopa Liidu õiguslikud ja institutsionaalsed mehhanismid ei ole piisavad ega piisavalt tõhusad. Euroopa Liidu õiguse ülevõtmine ja rakendamine ei kajasta alati Euroopa mõtteid ja väärtusi. liikmesriigid ei kaitse õigusi ja vabadusi nii, nagu Euroopa Euroopa institutsioonid plan-, seda planeerisid. nagu me kõik teame, Euroopa Liidu direktiivid kaitsevad Euroopa liikmesriikide kodanikke diskrimineerimise vastu ainult piiratud määral. kaitse on suhteliselt lai, kui me räägime diskrimineerimisest kui äh, rassi või etnilise päritolu kohta, aga väiksem kui diskrimineerimise aluseks on su-, sugu ning äh, ainult piiratud, kui jutt on puudega inimestest või homoseksuaalsetest inimestest. samal ajal äh, kodanikke koheldakse võrdselt seaduse silmis ning Euroopa Liit on ka puuetega inimeste konventsiooni ratifitseerinud. küsimus on ka nimetatud horisontaalses direktiivis. seda ei ole kunagi vastu võetud, viimast versiooni tutvustati aastal kaks tuhat kaheksa, aga liikmesriikide poolt puudub poliitiline tahe ning ei ole ka komisjonil piisavalt vahendeid, et seda edasi viia. Need teatud sätted võrdse kohtlemise osas on selle tulemusena on vastu võetud vigaseid äh, siseriiklikke õigusakte. üheks näite, üks näide pärineb Poolast ning võib jääda mulje, et näiteks haridusele ligipääs on keelustatud äh, või ei tohi neid Ähm, diskrimineerida, aga näiteks seksuaalse orientatsiooni põhjal võib neid diskrimineerida ja rassilise diskrimineerimise puhul on justkui õigus hüvitistele, teistel juhtudel mitte. teine probleem ebakorrektse ülevõtmise puhul on selge ka näiteks äh, metsa langetamise puhul, kuigi Poola on osaline keskkonnateemade puhul Aarhusi konventsioonist, siis Aarhusi konventsiooni meetmeid kajastavad vastavad direktiivid, mille kohaselt liikmesriikidel on kohustus tagada, et huvitatud osapooltel on võimalus pöörduda kohtusse või sõltumatu institutsiooni poole, et otsus vaidlustada vabaühendustel peab olema võimalus vaidlustada projekte, mille keskkonnamõju on rõhutanud ka Euroopa Kohus. aga ebakõla siseriikliku õiguse ja Euroopa õiguse vahel on siin näiteks Pievoža metsa puhul kahemõõtmeline. esiteks, Poola vabaühendused ei saanud vaidlustada Poola keskkonnaministeeriumi otsust ning äh, kuigi neil on õigus kaebuse esitada ainult siis, kui nad on osalenud osapoolena menetlustel, mille tulemusena on antud otsus langetatud. ükski vabaühendus ei osalenud selles menetluses, seega Poola ombudsman otsustas sellise keskkonnaministri otsuse vaidlustada, aga halduskohus mõlemal juhul äh, leidis, et vaiet ei saa esitada sellepärast, et see, sellele ei kohaldunud kohtu pädevus Poola halduskohtus ja see on see teine mõõde. lisaks ombudsmani kaebuses oli see kaebus õigustatud ja Euroopa Kohus on ka selle üle kinnitanud, aga keskkonnaministeerium keeldus muutmast siseriiklikku õigust, taga seega sellises olukorras, olukord ei lahendanud nagu Bieloveža metsa puhul ja ma vabandan, et ma räägin siin nii selgete sõnadega, aga me kõik peame meeles pidama seda olukorda, mis tõi selgelt välja institutsioonide piiratuse, nimelt rändekriis, kus seisime silmitsi põgenike ja sisserändajatega ning oli oht, et tuhanded neist jäävad abita. Poola lähtudes nõu no, otsusest septembrist kaks tuhat seitseteist võttis kohustuse vastu võtta üle kuue tuhande välismaalase, kuigi komisjon kutsus üles Poolat tegutsema, ei astunud Poola mingeid samme, et oma kohustusi täita. seega poliitilise tahte puudumine, selle tulemusena on rikutud äh, inimeste õigusi, tuhanded naised, mehed ja lapsed on jäänud abita või on uppunud, püüdes jõuda Euroopasse. teine probleem, mida tahaksin siin mainida, puudutab ligipääsu tagamise keeldumist kui me räägime rahvusvahelise kaitse andmist äh, välismaalastele Poolas, kõnealused isikused ei tea, neil ei ole, puudub ligipääs tõenditele, nad ei saa vaidlustada seda otsust äh, kooskõlas inimõiguste konventsiooniga või Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. vaidlustamismenetluse olutlust on rõhutanud ka Euroopa Kohus oma otsustes. Euroopa Kohus leidis, et tõhus kohtumine, kohtupidamine tähendab seda, et osapooltel on võimalus teada saada, mis põhjustel on langetatud keelduv otsus, ta peab, tal peab olema võimalus kas otsusega ise tutvuda või talle antakse see ülevaade. Need on ainult mõningad näited näited, kus Euroopa Liidu kodanike õigusi tõhusalt ei kaitsta. Poola ombudsman käsitles kõiki neid teemasid Poola asutustega, aga kui puudub institutsioonide toetus, siis on ombudsmani tegevus piiratud. tuleb meeles pidada, et iga õigusakt on suunatud inimestele ning Euroopa Liidu õigusega saab nende probleeme lahendada või ka mitte. kuueteist päeva jooksul, kui me võitlesime soopõhise vägivallaga, siis oli ette nähtud äh, eritoetused ohvritele, ka seksuaalvägivalla ohvritele ja see kõik on äärmiselt tähtis. võiksin kogu sõnavõttu käsitleda ainult neid teemasid, sest neid teemasid tuleb käsitleda ja ma loodan, et mul on tulevikus võimalus seda ka teha. seetõttu täna tahaksin ainult rõhutada, et see direktiiv ei ole täiel määral üle võetud ja ka Poolas rakendatud, aitäh. aitäh. Te nägite siin reaktsioone suur tänu teile. ja nüüd on mul hea meel anda sõna meie järgmisele külalisele, kelleks on Maria Batakjova. tema siis äh, kaitseb, äh, tema on siis Slovakkia ombudsman ja ma annangi teile ka kohe sõna, palun. suur tänu, härra esimees me leppisime kokku, et selles diskussioonis räägime oma emakeeles. toona veel Poola kolleeg ei olnud kaasatud sellesse protsessi. mul on äh, väga hea meel, et saan täna teiega jagada oma kogemusi Euroopa Liidu õiguse rakendamise kohta Slovakkias. mina tahan rääkida väikestest äh, hüdrojaamadest äh, ning see peaks olema ka kooskõlas juba sellega, mida me täna siin ennelõunal kuulsime. kõigepealt äh, lubage mul selgitada pädevusi ja ombudsmani tööd Slovakkias. siis edasi ma räägiksin väikestest hüdrojaamadest äh, vastavalt Euroopa Liidu õigusele ja ka eriaruandest, mis koostati kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, mille koostas siis Slovakkia parlament ja mis järeldusi seal tehti. ombudsman äh, Slovakkias äh, ja tema roll on paika pandud Slovakkia Vabariigi äh, põhiseadusega kahe tuhande esimesel aastal nimelt lisati artikkel põhiseadusele, äh, artikkel sada viiskümmend üks A ja näete siin slaidil ka siis äh, äh, tema õigusi ja kohustusi. see on siis ilmselgelt Slovakkias asutus, mis on üle viieteistkümne aasta vana ja ma arvan, et üha paremini tulevad välja äh, ombudsmani eelised. kui me vaatame siis kõiki põhiseaduslikke organeid Slovakkias, tegemist on siis parlamentaarse ombudsmaniga, tema valib parlament, annab aru parlamendile, tegemist on siis nii-öelda siseriikliku liikmesriigi ombudsmaniga ja tegemist on monokraatliku organiga see tähendab seda, et vastupidiselt minu kolleegidele, kes esindavad siin oma koduriike, nemad äh, esindavad siis ombudsmani, samal ajal kui Slovakkias on lihtsalt üks isik, kes tegeleb äh, kaebustega. tulen siis nüüd tagasi oma uuringu juurde, mis puudutab väikseid äh, hüdrojõujaamasid Slovakkias on kakssada kolm sellist hüdrojaama. võiks olla veel kolmsada seitsekümmend viis hüdroelektrijaama veel, arvestades meie jõgede võimekust. väikeste hüdroelektrijaamade puhul on nii eeliseid kui ka puuduseid. Kyoto protokoll ja nõue liik-, riikidele, et nad peavad äh, CO kahe heitmeid vähendama keskkonnakaitse pärast ja sellepärast on Euroopa Liidus mõeldud alternatiivsete energiaallikate peale ning üheks võimaluseks ongi siis kasutada ära jõgesid, jõgedest tulenevat ressurssi ja seega siis hüdroelektrijaamasid. väikesed äh, hüdroelektrijaamad on äh, elektrijaamad, äh, mis toodavad kuni kümme megavatti. eelised võrreldes nüüd näiteks fossiilkütustest toodetava äh, elektrienergiaga hüdroelektrijaamad saastavad vähem õhku, jäätmeid on vähem ja vähem ka kasvuhoonegaase toodetakse. samamoodi ei ole ka transpordikulusid samuti on nad head selleks, et mitmekesistada energiaallikaid ja energiavarustuskindlust suurendada. teiselt poolt on miinused on aga see, et nad muudavad vee temperatuuri, äh, vähendavad äh, hapnikusisaldust äh, muudavad jõe sänge, jõe liikumise kiirust, nad muudutavad jõgede ääres elavaid inimesi, biotoopia muutub äh,, väiksemad äh, jõesängid äh, võivad äh, laguneda ja seega vee nagu öeldud, vee, jõesängid muutuvad, see puudutab aga väga palju kalade rännet ning ilma, et ma hakkaksin üles lugema siin kõiki neid üksikasju, Äh, peetakse siiski hüdroelektrijaamasid heaks, majanduslikult tõhusaks, aga nad mõjutavad keskkonda. mina arvan, et kui me tõesti soovime äh, võrrelda erinevaid energiatootmise liike, siis me peame mõtlema ka väikeste hüdroelektrijaamade äh, negatiivsete poolte peale. näiteks tekib probleem ka sellega, et me, meil on üha vähem ökosüsteemi teenuseid, ökosüsteem toimib ise, tegemist on loodusliku ringiga. ja Euroopa Liit ja Euroopa Liidu jaoks on see tegelikult olnud tähtis küsimus, kui mõtleme kõikide nende Natura kaks tuhat arutelude peale. on olnud terve rida keskkonnamõju hinnanguid ja keskkonnamõju hinnangu direktiiv on siin ülitähtis täpselt samamoodi nagu ka äh, keskkonnastrateegilise hinnangu direktiiv ma arvan, et on veel üks direktiiv, millega tuleks arvestada see on veedirektiiv ja ka elukeskkonna direktiiv. nii et siin on kõik need keskkonnakaitse direktiivid ühelt poolt ja teisel pool on siis nii-öelda poliitiline üleskutse toota elektrit alternatiivsetest energiaallikatest. seega need erinevad pooled põrkuvad, erinevad äh, õiguslikud dokumendid põrkuvad ja on ebakõlas ja ma tahtsin siit välja tuua siis äh, Slovakkia põhiseadusest artiklid, mis äh, on ombudsmani töö aluseks äh, Äh, Slovakkias, kui ta peab mõtlema selle peale, kas põhiõigustest ja vabadustest on kinni peetud. artiklid nelikümmend neli ja nelikümmend viis põhiseaduses on tähtsad, nelikümmend viis, mis ütleb õigus informeeritusele keskkonnaküsimustes ja artikkel nelikümmend kuus, mis on siis õigus öö, äh, õiguslikule kaitsele ma rääkisin siin üldisest olukorrast, mis puudutab nüüd aga Slovakkia ombudsmani, siis eh, märtsis kaks tuhat seitseteist avaldatud eh, raport eh, toob välja selle ebakõla. Need selle huvide konflikti, et kui me hakkame alternatiivsetest energiaallikatest energiat tootma ja teiselt poolt keskkonnastandarditest kinni pidamine see kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta märtsi aruanne läks äh, Slovakkia parlamendile ja siin põhines teadusuuringutel, mida palus läbi viia Slovakkia ombudsman, sellepärast et meile tuli pidevalt kaebusi selle kohta, kuidas ametivõimud äh, äh, neid erinevaid direktiive, keskkonnastrateegia ja keskkonna mõjuhinnangute direktiive rakendasid ning eesmärgiks oli vaadata, kas otsuseid võeti vastu kooskõlas siseriikliku seadusandlusega ja kas need otsused olid ka vastavuses Euroopa Liidu õigusega. teadlased tõid välja, et tegemist oli tõsise põhiõiguste ja vabaduste rikkumisega. inimestele ei antud informatsiooni äh, keskkonnamõjude kohta keskkonna olukorra kohta inimestele ei pakutud piisavat õiguslikku kaitset. artiklid nelikümmend neli, nelikümmend viis ja nelikümmend kuus Slovakkia põhiseaduses, millest ma enne rääkisin. ja tegemist oli süstemaatilise rikkumisega, ikka ja jälle tõstatasid täpselt samad probleemid. tihti ametivõimud otsustasid aga väga ebajärjekindlalt, täiesti meelevaldselt, ilma et nad oleksid arvestanud äh, Äh, vajalike kriteeriumitega ning tihti oli eesmärgiks äh, lihtsalt alternatiivsetest energiaallikatest toodetava energia eesmärgi saavutamine, aga ei arvestatud keskkonnaga. ja minu arvates on vägagi murettekitav see, et peaaegu kõikide juhtumite puhul ei suudetud arvestada sellega, et äh, kui me liidame Äh, ühes jõgikonnas kokku erinevad vee-, elektrijaamad, siis äh, tuleb vaadata ka seda koosmõju ja kui palju siis äh, risk keskkonnale suureneb üks juhtumitest, mida siin raportis nimetatakse, puudutab siis Tekos olevat väikest hüdroelektrijaama ja komisjon on alustanud ka rikustami-, rikkumismenetlust selle kohta novembris kaks tuhat neliteist. ei viidud läbi keskkonnamõju hinnangut, hoolimata sellest, et samal jõel oli ka teisi elektrijaamasid ning oleks pidanud siis arvestama siis äh, sellega, et nad üheskoos halvendasid äh, vee kvaliteeti siis Mohotse äh, elektrijaamast paisati veel ka jõkke vett ja ka sellega ei arvestatud. kaheksateistkümnendal oktoobril kaks tuhat kümme võeti vastu otsus ehitada, ehitusluba anti välja järgmisel päeval ning äh, üldsus jäeti sellest otsusest täiesti välja. peale selle Žalgova elektrijaam, mis on keset küla, kakskümmend meetrit äh, Äh, elumajadest äh, ning seal elavad inimesed kannatavad müra all äh, ning ka resonantsi all, mis tuleneb sellest väikesest hüdroelektrijaamast. Noriem. Takže závery, ktoré verejný e, ochranca práv järeldus, mille tegi ombudsman Need järeldused olid järgmised. on vaja äh, ette valmistada strateegilisi mõjuhinnanguid selleks, et arvestada elektrijaamade kumulatiivset mõju ja kui antakse äh, erinevatele elektrijaamadele kavandamise ehituslubasid, ka siis tuleb kumulatiivse keskkonnamõjuga arvestada. ning äh, peale selle on vaja tagada ka menetluse läbipaistvus. seda siis, kui äh, hakatakse vaatama üldse, milliste jõgede peale üldse tohiks äh, elektrijaamasid ehitada. kui raport koostati, siis neid andmeid veel ei olnud ja seega info oli tegelikult riigi omanduses oleva ettevõtte käes, mis haldab siis Slovakkia jõgesid. mina usun, et hüdroelektrijaamade potentsiaali hinnang, mis kaks tuhat üksteist aasta vastu võeti. seal ei ole soovitusi kumulatiivse mõjuhinnangu läbiviimiseks. ja seega ei ole neid soovitusi sellest ajast saati muudetud ega kaasajastatud. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ettepanek äh, ka ebapiisavalt arvestas kumulatiivse mõjuga. selle vastu pöörduti kohtusse. selle ülevaadatud dokumendi vastu kohus ikka veel arutab asja. kokkuvõttes. on väga tähtis hinnata alternatiivsete energiaallikate puudusi ja nende kasutusega tekitavad, tekivad keskkonnamõju, sest ainult niimoodi on meil võimalik rajada keskkonnasäästlikke hüdroelektrijaamasid. paljud äh, inimesed ja sidusrühmad, mis on kaasatud loamenetlusse, on palunud äh, seda infot väljastada, aga nad seda ei saanud. seega õigusriigi põhimõtte ja hea haldustava põhilisi reegleid rikuti. ma arvan, et äh, mõeldes nüüd tuleviku peale äh, ja siseriikliku või Euroopa Liidu õigusandluse peale, ma arvan, et tulevikus õigusloomelised ettepanekud, millega soovitakse äh, tasakaalustada erinevaid huvisid. peaksid öö, äh, öö, äh, kokku liitma neid erinevaid huvisid, sest kui otsuseid võetakse vastu osalise info põhjal, siis nend-, mingite otsustega ei arvesta, need otsused ei arvesta öö, ähm, vastanduvate huvidega, sellepärast et neid ei ole võimalik kokku liita ilma, et oleks võimalik saada täielik info tagajärgede kohta ja see tuli väga selgelt välja nendes ähm, juhtumites, mida ma just selgitasin ja mul on nüüd hea meel anda sõna järgmisele kõnelejale, Maia Sakslin tegemist on siis ombudsmaniga Soomest. proua Sakslin, teil on sõna, palun. Kiitos, arvoisa puhe. suur tänu. head äh, parlamendisaadikud. ombudsmani ülesanne Soomes on hoolitseda selle eest, et kõik avaliku võimu äh, täitvad asutused lähtuvad seadusest ning äh, kaitsevad inimõigusi. selle kaudu tõstame usaldust demokraatia ja asutuste suhtes ning äh, toetame parlamendi tegevust. ja mul on väga hea meel, et saan siin täna sõna võtta ma mõtlesin tuua mõned näited selle kohta, kuidas kaebuste kaudu on välja tulnud Euroopa Liidu õigus Soome kontekstis. esiteks on väga palju kaebusi keskkonnateemade puhul, kus ühelt poolt sellega tegeleb nii ombudsman, aga samal ajal on käivitatud ka komisjonis rikkumismenetlus ning üldiselt sellistes olukordades oleme leidnud, et eelkõige tegeleb sellega komisjon, aga kuna komisjonil ei ole alati ainupädevust, siis ombudsman üldisel juhul ka jälgib seda protsessi, et äh, oleks, kõik oleks seaduspärane ja oleks täidetud ka inimõiguste kaitse aspektid ja nii edasi. seega meil võib olla samaaegselt analüüsitavaid olukordi või siis äh, paralleelselt. nüüd üks näide, esimene näide puudutab Euroopa Liidu põhiõigust põhiõiguste hartat. kaebaja tõi välja, et ratastooliga ei saa restoran vagunisse. ombudsman hindas seda ja tuvastas, et rongivagunid ja restoranvagunid, neile kohalduvad eh, Euroopa standardid, aga need ei näe ette, et seal oleks ruumi ka ratastoolile. ombudsman ütles, et eh, see diskrimineerib ratastoolis liikuvaid kliente. kuna aga küsimus oli ka konkurentsiõiguses ja konkurentsivabaduse piiramisest, siis ombudsman ei saanud lahendada seda olukorda. lõpptulemus oli selline, et üritame teavitada kõiki võimalikke osapooli, kes on seotud Euroopa vagunistandarditega, et see võrdne kohtlemine oleks tulevikus arvesse võetud. teine näide puudutab olukorda, kus tegemist on äh, selge kohtuotsusega Euroopa Kohtu poolt, mis puudutab teist liikmesriiki. sellisel, sel-, nüüd oli jutt äh, rendiautodest teisest riigist äh, renditud või liisitud autodest Hollandit puudutavas lahendis kohus ütles, et see on Euroopa Liidu õiguse vastane kohustada maks, kõiki makse maksma, kui kasutamist asu, alustatakse teises liikmesriigis. Soomes oli sarnane otsus ning sellises olukorras ombudsman sai öelda, et Soome õigusaktid lähevad vastuollu Euroopa õigusega ning äh, kutsus üles ministeeriumi käivitama menetlus õigusaktide muutmiseks. järgmine näide puudutab üldisi Euroopa õigus, Euroopa Liidu õiguse põhimõtete kohaldamist küsimus oli kraadi tunnustamises teises riigis, selle akadeemilise kraadi tunnustamisest Soomes. ametnik Soomes oli käitunud õigesti, kui ta oli hinnanud seaduse kohaselt seda kraadi ei pidanud tunnistama, aga ametnik oli käitunud valesti, kui see ei olnud arvesse võtnud ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja siin saime tugineda selgele kohtulahendile, mille kohaselt kõik üldpõhimõtted tuleb ikkagi arvesse võtta, kui kohaldatakse ühenduse õigust. neljas näide puudutab siseriikliku õiguse loomist. kaebaja kaebas selle üle, et Soomes valmistati ette õigusakti, mis puudutas metsa metsandusvaldkonda ning äh, kliendi arvates ei vastanud Euroopa Liidu nõuetele. antud olukorras ombudsman pidi ütlema, et sellistes olukordades ei saa võtta seisukohti, mis puudutavad bioloogiat või loomade levikut mis võivad olla õigustatud küsimused ning see, kas siseriiklik või liikmesriigi parlament on vastu võtnud äh, ühenduse õigust õigel viisil, sellele peab hinnangu andma Euroopa Kohus. üks näide veel, mis puudutab siseriiklikke põhiseaduslikke põhimõtteid, head valitsemistava, seda, et asju käsitletakse ilma liigsete viivitusteta. küsimus oli toiduohutuses ning ühenduse vastavas õigusaktis, selle kohaldamises esitati kaebus selle kohta, et ametnikul ei saadud infot selle, sellelt ametnikult, kes tagas toiduainete turvalisuse ning see ametnik vastas, et oli ebaselge, kuidas tuleks tõlgendada Euroopa Liidu õigust ja seetõttu tõttu Soome ametnik oli pöördunud teiste liikmesriikide poolde ja komisjoni osakonna poole, kuidas direktiivi antud olukorras tuleks tõlgendada. küsimus oli ühelt poolt ärisaladuse kohta ja teisalt õiguse kohta saada teavet ombudsman ütles, et on arusaadav, et oli selge, et Soome ametnik soovis saada teavet õige tõlgenduse kohta, aga ametnik ei oleks pidanud võtma selleks nii pikalt aega, vaid ametnik oleks pidanud langetama otsuse lähtudes siseriiklikku õigusest ja siis oleks inimene saanud pöörduda kohtu poole ja viimases etapis oleks võinud sellega tegeleda ka Euroopa Kohus. nüüd viimane näide puudutab lojaalsusklauslit. kaevati selle kohta, et toll oli liiga kaua menetlenud äh, saadetist, mis oli saadetud teisest liikmesriigist, see puudutas tollimaksu ning ombudsman ütles, et äh, see lojaalsuskohustus tähendab ka seda, et riik töötab kiiresti ja professionaalselt sellises olukorras, kus on küsimus kaupade vabast liikumisest. lõpetuseks, lugupeetud esimees, head liikmed, mul on kaks soovi esiteks otsuste langetamine uute õigusaktide väljatöötamisel. ma olen märganud, eriti just sotsiaalkindlustuse valdkonnas, et kui minnakse enamus äh, otsustamise juurde, siis on muutunud keerulisemaks seaduste vastuvõtmine ning see objektiivne koostöö, omavaheline usaldus on keeruline, kui seaduste väljatöötamise käigus ei leita toimivaid kompromisse. ning minu teine palve puudutab ombudsmanide institutsiooni. andmekaitsemääruse täitmisel Soomes tuvastasime, et andmekaitsemäärus, see järelevalvemeede eeldab seda, et see uus siseriiklik järelevalve teostab järelevalvet ka ombudsmani üle. Soome põhiseaduse kohaselt ombudsman teostab järelevalvet kõikide avalike teenuste üle ka andmekaitse määruse järelevalvet teostava asutuse üle. seega minu palve on, et kui tulevikus loome uusi järelevalvemehhanisme, siis me peaksime silmas mitte ainult kohtu rolli, vaid ka põhiseadusega ette nähtud ombudsmanide rolli, kelle järelevalveõigus on ülimuslik. suur tänu! Kiitos, thank you very much. suur tänu, aitäh. ja nüüd annan sõna järgmisele kõnelejale, ta on pärit Portugalist. proua Teresa Aninho. suur tänu. Eh, começo por cumprimentar todos os presentes. Teid eh, tänada selle eest, et mind siia kutsusite oleme väga palju tööd teinud, kell on juba palju ning äh, ombudsmani nimel sooviksin tervitada teid Portugali ombudsmani ameti nimel. tegemist on väga olulise aruteluga, nagu te teate, et äh, Euroopa õigus põhineb sellele, kuidas seda üle kantakse liikmesriikides, et äh, üles ehitada tugevam liit. see tähendab seda, et Euroopa õiguse ülevõtmine tuleb garanteerida tõhusalt kõigis liikmesriikides. see äh, tähendab seda, et on vaja äh, kvaliteetset õigusloomet, mis tähendab seda, et ülevõtmine ja rakendamine peavad toimuma veatult Eh, olen veendunud selles, et, et eh, ombudsmanid eh, on strateegiliselt olulised partnerid Euroopa Liidu ja liikmesriikide koostöö elluviimiseks. Portugalis üheksakümne üheksandast aastast peale on ombudsmani roll kaitsta inimõigusi vastavalt Pariisi põhimõtetele. ta peab kaitsma kõiki Eh, kodanike huvisid eh, ja eh, õigusi ning kontrollib ühtlasi avaliku administratsiooni tegevuse asjakohasust ning peab kontrollima, et tegemist oleks mitte ainult seadusliku, vaid ka õiglase tegevusega võimude poolt. see tähendab seda, et meie kohustus on garanteerida tasakaalustatud äh, lähenemine, et võtta äh, aluseks äh, äh, sealjuures oma tegevusele ka teiste ombudsmanide kogemusi. ning kui näiteks riigivõimud ei käitu asjakohaselt või käituvad hooletult, siis ombudsman saab kait-, Eh, käituda Euroopa õiguse kaitsjana ning kodanike õiguse kaitsjana selles valdkonnas. miks ma seda ütlen? sest eh, selles rollis eh, on oluline arvesse võtta tõhusat koostööd ning koostööd Euroopa ombudsmaniga, mil, ilma et üks asendaks teist tahaksin öelda ühtlasi ka seda, et oleks vaja esile tõsta, et praeguse eh, konverentsi raamistik Euroopa õiguse rakendamise kohta. Ehm, siin on oluline rõhutada Euroopa ombudsmani rolli, et garanteerida Euroopa institutsioonide head toimimist, sest see panustab eh, ka Euroopa kodan-, konna, kodanikkonna eh, tekkimisele ja kasvule see on oluline roll ka riiklike ombudsmanide tegevuses, sest eh, see annab riiklikele institutsioonidele õiguse mm, rakendamise faasis eh, olulise rolli. Eh, nagu me teame, õiguse rakenduse kasutusega võib tekkida kõige rohkem probleeme. ma tean, et te soovite koge-, kuulda minu kogemustest Portugali ombudsmani äh, Äh, ametiga. nagu te teate, meie kohustus äh, on äh, kõigi põhiõigustest tutvustamist, selgitamist ja kaitset ning nagu te ilmselt teate, on minu institutsioon välja töötanud integreeritud lähenemise äh, nii et võetakse arvesse kõiki põhimõtteid ja reegleid ja normatiive, mis asjakohaseks osutuvad ja mis on seotud Euroopa õigusega. praktikas see lähenemine kajastub mitmes tegevustes, konverentsides, teavituskampaaniates, koolitustes, mis on suunatud väga mitmekesisele publikule, näiteks julgeolekuasutustele, linnavalitsustele ning samuti ka haridustöötajatele. oleme suutnud äh, meie äh, väl-, meie eesmärk on jõuda kõigini ning äh, kõigi institutsioonideni, mis on otsekontaktis kodanikega. kolmas väljakutse on see, et peame hoiduma äh, sellest, et äh, meie tegevus keskenduks suuretele keskustele, vaid peame jõudma ka kaugeimasse punktidesse, mis on oluline äh, väljakutse praeguses digitaliseerimise faasis. peame äh, digitaallõhet arvesse võtma, digi-, digitaalõpet kasutama ja nii edasi. teavitamine, koolitused on olulised selleks, et vähendada lõhet avaliku administratsiooni ja kodanike vahel. peame eh, eh, lähendama eh, õigusliku normatiivi ja eh, sotsiaalsele normatiivile, mis tihtipeale toetab hoopis teistsuguseid väärtuseid. kvaliteetne õigusakt ei ole lõpe alles siis, kui seadus valmis saadakse ja üle võetakse, see käib ka direktiivide kohta. sellepärast on äärmiselt oluline rakendusfaasides, et garanteeritaks eh, pädev ülevõtmine, eh, et tegeletaks teavituse ja informatsiooniga, eh, sest ei, äh, et ei tehtaks lihtsalt suuri sõnu, vaid ka tegelikult ka tegutsetaks. ning äh, Portugali kõige olulisem töö on äh, endiselt kaebuste käsitlemine, meil otseseid andmeid selle kohta pole, võtame, teeme tööd Euroopa õiguse ja põhiõiguste hartaga kui näiteks äh, kaebus on seotud põhiõigustega, siis äh, viitavad kaebajad enamasti Portugali konstitutsioonile, milles on äh, samuti õiguslikke sätteid põhiõigusele viitavaid. ning võttes arvesse, et ombudsman ei ole keskendunud ainult kaebustele, on alati võimalik keskenduda Euroopas, Euroopa eh, õigussüsteem ning sellega oleme tegelenud ka viimastel aastatel erinevate tulemustega, kuid alati panustades eh, pedagoogilisele tegevusele ning eh, garantiidele ning Euroopa õiguse ülimuslikkusele. mõningad näited, näiteks ealine diskrimineerimine. see on äh, olnud meil arutelu teema korduvalt. näiteks puudutab see äh, õigust äh, mõnele ameti, mõnes ametis töötada. näiteks puudutab see diplomaatilist teenistust. Euroopa õigus ning Euroopa Kohtu kohtupraktika, mis on palju otsuseid vastu võtnud selles valdkonnas, on te, eh, on end suure kogemuse omandanud sellistesse valdkondadesse ning eh, on eh, välja töötanud ka selged seisukohad, mis lähtuvad sellest, et normatiivides reeglite järgimine on õige ja vajalik ning valitsus, asjaga seotud valitsusliikmed peavad garanteerima võrdset kohtlemist ning tegema peab selle, kõik selleks, et, et eh, iga ei oleks eh, põhjus otsuse, eitava otsuse langetamiseks eh, ning see vajab pidevat jälgimist. on veel ka teisi äh, juhtumeid, mis on kaasa toonud õigusloomelised muudatused, näiteks va, eh, nii-öelda vastupidise diskrimineerimise küsimused, kui liikmesriik eh, kohtleb negatiivselt omaenda eh, kodanikke võrreldes teiste liikmesriikide kodanikega. üks juhtumitest, mis tõi kaasa seadusmuudatuse, Ehm, see eh, puudutas tsiviilinsenere, kellel oli konkreetne haridus Portugalist saadud, kes ei saanud eh, enam töötada arhitektuuri valdkonnas, mida nad varem olid aga saanud teha eh, ning nad oleks saanud seda teha mujal Euroopa Liidus seoses ühe direktiiviga, mis oli vastu võetud ning direktiivide ülevõtmine on kaasa toonud samuti õigusloomelise paranduse, mis on seotud laste julgeolekuga. see puudutab määrust, mis eh, puudutab mänguväljakute turvalisust ning eh, eh, tähelepanuväärne on see, et ei nõutud Eh, rangemaid reegleid, mis poleks kaasa toonud midagi positiivset laste turvalisuse parandamiseks, vaid kogu õigusloomelise protsessi vältes, kus käsitleti direktiivi ähm, tehnilisemaid aspekte, oleks eh, pidanud teavitatama komisjoni et äh, garanteerida äh, sätestatud reeglite tõhusust. ning tahaks rääkida veel teist tüüpi äh, kaebustest, kus ombudsmanil võib samuti olla väga oluline pedagoogiline roll, näiteks äh, selgitades, äh, millised äh, mm, mõjud on direktiivide ülevõtmisel, kui sellest ei ole, kui see pole arusaadavaks tehtud teatud kodanikele. nagu võite isegi seda ette kujutada, olete sellest väga palju rääkinud, seda juhtub väga tihti äh, Eh, näiteks keskkonnaõigusega seoses, eh, näiteks see, mis, mis puudutab eh, atmosfääri saastust. väga tihti on kodanikud restriktiivsete liiklusnõuete vastu õiguse, tegelevad õigus, näiteks nad ei ole sellega rahul, et nad ei saa linnakeskust autoga külastada, kuid Eh, selge on see, et kõigi kodanike jaoks pole keskkonnakaitse eh, kõige olulisem väärtus, mitte kõik ei saa aru, mis eh, seoses see kõik on jätkusuutliku arenguga, nii et kokkuvõttes ütleksin, et Euroopa õigus ning Euroopa Liit kui selline sõltuvad sellest, kuidas Euroopa õigust rakendatakse liikmesriigi tasandil ning sellest, kuidas rakendatakse eh, eh, põhiõigusi ja põhiõiguste hartat eh, ombudsmani poolt liikmesriikides, näiteks Portugali ombudsman. me ei ole, tegutse ainult ombudsmanina, vaid me ka oleme ka põhiline inimõiguste kaitsja ning te, ning näiteks esmane institutsioon, mis tegeleb piinamisvastase võitlusega ning seetõttu analüüsime põhjalikult erinevate süsteemide häid ja halbu külge. Euroopa õigus on hea indikaator eh, selle kohta, kuidas toimivad riiklikud õigussüsteemid. ma eh, ei kahtle ka selles, et see on oluline samm, võttes arvesse, et süsteem peab aitama paremini garanteerida eh, põhiõigusi ning kodanike kaitset, kui räägime Euroopa õiguse kohaldamisest liikmesriikides, ma ei kahtle ka selles, et meil on väga palju vaja tööd ära teha, meil on vaja nii Euroopa õiguse tutvustamises kui kaitsmises suuri samme edasi astuda, meil on vaja suuremat koostööd erinevate institutsioonide vahel, et vahetada häid tavasid ning lõpetuseks, nagu siin juba eelnevalt öeldud on, meil on vaja jälgida, meil on vaja Äh, üle vaadata andmed ja informatsioon, et äh, garanteerida äh, kvaliteetset poliitikat riigi poolt. Thank you very much. Thanks for this excellent. suur tänu, aitäh selle suurepärase ettekande eest. ja nüüd, daamid ja härrad, läheksime arutelu juurde. Poola senati liige härra Robert Mato on soovinud sõna, palun Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, suur tänu. aitäh, härra esimees. Silvia Spurek ei ole siin, seega ma ei hakka talle vastama. aga on inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete komisjon ka Poola parlamendis mille poole iga Poola kodanik võib pöörduda ja esitada kaebuse seoses nende õiguste rikkumisega. igaüks võib esitada kaebuse, see võib olla nii individuaalselt kui rühmana küsimused puudutavad usuvabadust, tervishoidu. riigi politsei, sõjaväe töötust, kogunemisvabadust, meediavabadust, reklaami, televisioonis tarbijaõigusi ning äh, inimõiguste ja petitsioonide komisjon on valmis nende petitsioonidega tegelema ning kutsub sageli üles seadusi muutma. komisjon teeb väga head koostööd Poola ombudsmaniga ning komiteel on oma ülesanded, ombits, ombudsmanil on oma ülesanded ning koostöö on hea viis, kuidas tulemusi saavutada. väga sageli ombudsmani poole pöördutakse otse nende teemade puhul, mis inimesi isiklikult puudutavad ning ombudsman sageli reageerib koostöös inimõiguste petitsiooni äh, Ehm, komisjoniga, sellepärast et komitee saab äh, võtta legislatiivseid samme. ombudsman sageli teeb seaduse muudatusettepanekuid, aga koostöö ei ole alati võib-olla nii hea, kui see võiks olla ning alati soovime seda parandada. inimõiguste ja õigust riigi põhimõtete ja petitsioonide komisjoni esimehena võin öelda, et ombudsmani roll on äärmiselt tähtis ja ombudsmanil on väga tähtis roll kaitstes inimõigusi. ja paar sõna veel ka Bieloveža metsa kohta. nagu Portugali ombudsman ütles, on oluline, et kõiki koheldaks võrdselt. sakslastel on sarnane probleem. aga kedagi ei huvita, mis Saksamaal toimub. samas meid rünnati arvestades Euroopa Liidu sekkumist, me leppisime Euroopa Liidu otsusega, aga ma tahan, et meid kõiki koheldaks võrdselt, aitäh. suur tänu. härra Marias, palun. suur aitäh teile. ma eh, tänan te, meie komisjoni ja äh, kolleege rahvusparlamentidest, kes meiega selle pika päeva veetnud on. väga palju on tööd tehtud, ma ei saanud siia varem kahjuks tulla. ma sooviks rääkida nüüd saadikute õigustest, sest saadikud on ka kodanikud. aga saadikud ja eurosaadikud Äh, meil on erinevad õigused äh, näiteks meediakajastust saada. ning äh, ütlen seda ka praeguse päeva te, no, võttes arvesse Kreeka äh, juhtumid, siis äh, meedias äh, ei ole mingisugust pluralismi ning võrdselt ei kohelda meie tööst Euroopa Parlamendis. mina olen ECR-i liige, kes on suuruselt kolmas fraktsioon Euroopa Parlamendis. ning kui te näete, kuidas äh, meid kirjeldatakse Kreeka meedias, kes räägivad Euroopa saadikute tegevusest, siis meie eh, tegevust ei leia mingit kajastust. meie tegevust ei kajastata võrdselt teiste eh, tegevusega, seda hoolimata meie poliitilisest kaalust Eh, ma ütleks isegi, et Kreeka rahvustelevisiooni puhul see on nii. Eh, teleajakirjanikud eh, külastavad Brüsselit ja Strasbourgi ja meist ei räägigi. ning me oleme nagu tahvlilt pühitud, meid pole lihtsalt enam olemas ja võttes arvesse, et ees on Euroopa Parlamendi valimised, kuidas Kreeka kodanikud peavad meie tööst midagi teada saama, neli aastat juba äh, on meid täiesti kõrvale pühitud. Äh, meid on meediaväljast äh, minema kihutatud. ning mina olen esimene kõige rohkem rääkinud saadik Euroopa Parlamendis. ma võin teile saata statistikat Kreeka ajakirjanduses, kus räägitakse Kreeka eh, saadikute tegevusest. meid nagu poleks olemaski. kas teie nimetate seda võrdseks kohtlemiseks? varsti saabuvad Euroopa Parlamendi valimised ma ei tea isegi, kellega rääkida, kas Euroopa Ombudsmaniga, petitsioonikomisjoniga. mina kavatsen sellest rääkida eh, Euroopa eh, Parlamendi täiskogul ja Euroopa Komisjoniga kavatsen rääkida, kes kavatseb kasutusele võtta meetmed, et eh, meist räägitaks. Hispaania palun. suur aitäh, härra esimees, daamid ja härrad. Hispaania riigis on olukord üsna sarnane sellele, mida kirjeldas Portugali esindaja, sest eh, ombudsmani institutsioon sõltub eh, Hispaania parlamendist ning sellega Äh, seoses ombudsmaniga teevad koostööd nii senat äh, kui ähm, äh, esindajate koda ning selles, tegemist on siis senati ja parlamendi segakomisjoniga ning samuti on tegemist institutsiooniga, kes näiteks garanteerib võitluse Äh, piinamise vastu. sellega seoses äh, on selge äh, vajadus selle järgi, et ombudsman umbes poole aasta tagant või vähemalt korra aastas esitab ametliku aruande oma tegevusest parlamendi ees ning see, seejärel saadikud ja senati liikmed kes on komisjoni liikmed, kes äh, peavad toetama ombudsmani tema tegevuse läbiviimisel, ühesõnaga ombudsman ei saa võtta ainult soovitusi vastu parlamendisaadikutelt, vaid äh, tegutseb ka omaalgatuslikult. Äh, nii et me ei hakka siin näiteid palju tooma aga Hispaania riik on ombudsmani äh, töö juures väga palju ära teinud äh, ning äh, näiteks tegeleme, tegelevad nad immigrantide küsimusega, kus neid vastu võetakse, mis puudutab saatjateta alaealisi. Lõuna-Hispaania on piirkond, on see teema väga-väga keeruline, väga konfliktne, sest äh, see, kuidas äh, administratsioon oma äh, kohustusi täidab sellistes valdkondades, on väga oluline. loomulikult näited on erinevad riigiti, kuid selge on see, et liikmesriikide parlamentide kontrolliv ja suunav roll näiteks ombudsmanide tegevuse suunamisel on äärmiselt vajalikud selleks, et Äh, tuvastada, kuidas teised institutsioonide kaudu jõuavad edasi äh, kaeb-, kodanike kaebused institutsioonide tegevuse kohta. sooviksin tänada äh, kõiki kolleege huvitavate sõnavõttude eest, aitäh! Thank you very much! suur tänu! Jaroslav Valesa, palun! Uh, aitäh! mulle andis innustust sõnavõtt sõnavõtmiseks minu kolleeg Marias, kes rääkis pluralismist ja ligipääsu puudumisest meediale. toon näite oma riigist. juhtiv erakond tahab, talle, neile meeldib rääkida kompromissist ja dialoogivalmidusest, kompromissivalmidusest samal ajal. väga keeruline on jõuda kompromissini või dialoogini kui omavahel räägitakse. näiteks tänane Poola delegatsioon, kui te näete, siis meil on Poola dele-, parlamendis neli delegaati, kõik on juhtivast erakonnast, opositsiooni mitte keegi ei esinda, ma ei hakka seda kommenteerima, aga ma viskan selle küsimuse õhku ja te võite ise otsustada, kas selline olukord peaks edasi kestma ja kas sellist lähenemist peaks soodustama, kuidas juhtiv erakond võtab üle selle dialoogi lihtsalt toore jõuga, sooviga esindada ainult iseennast ja mitte kogu Poola parlamenti taolistel kohtumistel nagu tänane. aitäh. nüüd saab sõna härra Lamberton, kes on Euroopa Parlamendi liige, palun. nii Euh, suur aitäh, ma soovisin kiirelt sõna võtta, ütleb Gilles Breton, et tänada äh, kõiki osalejaid, hindasin näiteid, sest need olid konkreetsed. Äh, äh, milline kokkuvõte teha, ma ei ole üldiselt eriti üllatunud, vahendajad on oma tegevuses väga piiratud sest äh, tegelikult äh, nad tegelevad äh, ju rohkem muljete kui otsuse langetustega. seega loomulikult ei saa nende kogemused sarnased olla, kuid nende roll on siiski üsnagi tõhus olnud nii liikmesriigi õiguste rakendamisel kui Euroopa õiguse rakendamisel, nagu näiteks on see Prantsusmaal nii ning Prantsusmaa ombudsman on nüüd oma tegevuses üsnagi tõhus, kuid ma konstanteerin ka seda, et Eh, ka teistes riikides on see nii, sest tundub, et ombudsmanid on olnud Slovakkias, Soomes ja Portugalis teatud raskustega küll, kuid mul on tunne, et tulemusi siiski saavutatakse. Nende sõnavõtud olid väga tasakaalustatud. Eh, kuid eh, ma olen pisut hämmeldunud sellest, mida kuulsin Poola esindaja poolt, kes kahjuks juba lahkus, sest sõnavõtt oli tõesti väga pessimistlik ning eh, andis meile pisut moonutatud eh, ülevaate oma tegevusest, sest ta eh, võttis aluseks kaks näidet, mis on meediakajastust leidnud Euroopas, millest üks puudutab immigratsiooni. tahtsin öelda, et ei ole sugugi hämmastav, et ombudsman, et ei ole normaalne, et ombudsman peab, eh, sunnib eh, eh, liikmesriigi täitma Euroopa nõudmisi immigratsiooniga seoses, kui riik ei taha seda teha. sest see ei ole lihtsalt mingisugune pädevus, mille saab kleepida aluslepingute külge. suveräänsus on hoopis midagi muud, nagu seda ütles kuulus saksa filosoof Carl Schmitt. suveräänsus äh, Äh, seisneb selles, et võib-olla, äh, et on õigus erandile ja äh, mitte täista, täita seadust, kui seadus on riigiõigusega, riigi heaoluga vastuolus. Poola ei soovi Euroopa Komisjoni poolt kaela määritud pagulasi vastu võtta ning äh, sellega seoses ta näitab üles suveräänsust ning loomulikult ombudsman ei saa siin enam midagi teha, selline on minu nägemus. Merci beaucoup, thank you very much. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna võtta? kui ei, siis ma arvan, et võime tänase arutelu kokku võtta suur tänu, suur tänu kõikidele tänastele esinejatele, kõikidele osalejatele sellel olulisel üritusel, ma arvan, et see oli vajalik ja meie sõnum on, et me ei ole rahul kodanike õiguste kaitsega, see on ühine väljakutse nii Euroopa Liidu institutsioonidele kui ka rahvus- parlamentide esindajatele. suur tänu teile ja soovin teile turvalist koduteed, aitäh!